alustame oma istungit ja Naisõiguste Komisjoni nimel tahaksin teid kõigepealt südamest tervitada sellele täna pärastlõunasele avalikule kuulamisele, mis käsitleb üksikemade olukorda mul on väga hea meel, et ma saan tervitada siin nii palju kolleege ja osalisi. samuti on mul väga hea meel tervitada meie eh, eksperte, eksperte, kellel on väga suured teadmised, oskused ja kogemused selles valdkonnas, eh, selles teemavaldkonnas, mida me täna pärastlõunal arutama hakkame. samuti tervitan siin Euroopa Komisjoni esindajad, eh, kes esindab siis tööhõive peadirektoraati. tänane kuulamine mis käsitleb üksikemade olukorda, on osaks äh, sellest tööst, mida meie oma komisjonis teeme. Äh, komisjon otsustas koostada omaalgatusliku ra-, raporti sellel teemal. tegemist on väga olulise raportiga. mul on väga hea meel, et äh, ma saan tutvustada siis meie raportööri proua Mateerat. tema on üles näidanud suurt pühendumust selle teema vastu. täna pärastlõunal me äh, arutame siis asju kahes äh, vestlusvoorus. esimene vestlusvoor äh, käsitleb siis sellist teemat nagu uued perekonnamudelid uued väljakutsed, mis seisavad siis äh, üksikemade ees ning äh, meie arutelu teine pool keskendub siis äh, praktilistele lahendustele ja poliitilistele strateegiatele, mida saaks kasutada üksikemade toetuseks. meie ühiskond muutub ning ka perekond muutub oluline on silmas pidada seda, et tuleb vaadata neid muutusi, mis ühiskonnas on toimunud, tuleb äh, arvestada, millised oleksid äh, parimad lahendused, millised on parimad äh, kogemused selleks, et ühiskonnas olukorda muuta, et arvestada neid uusi peremudeleid, mis on tekkinud sissejuhatuseks tahaksin veel öelda nii palju, et üksikemade hulk äh, meie ühiskonnas kasvab, aga ärgem unustagem, et üksikemasid on alati olnud. mina Äh, ise kasvasin äh, üles koos äh, viie õe vennaga ja meid kõiki kasvatas ainult ema. seda sellel põhjusel, et minu isa suri varakult, siis kui ma veel laps olin. nii et, et ka minul endal on siis selline ühe vanemaga kasvamise kogemus. minu ema suutis meid kõiki äh, korralikult, kõiki meid kuut korralikult üles kasvatada. tänu temale on meist saanud need inimesed, kes me täna oleme ja, ja niimoodi tegelikult on juhtunud kõikides ühiskondades erinevatel põhjustel on äh, üks vanem jäänud siis äh, silmitsi vajadusega pere üksi üles kasvatada Äh, alati äh, ei olegi selline ühe vanemaga peres elamine probleem, aga me oleme kokku puutunud ka olukordadega, kus, äh, kus tõesti probleeme ei ole, aga ikkagi ühiskond peab olema toetav ja abistav. nii et, et see oleks siis lühikene sissejuhatus sellesse, mis loodetavasti saab olema väga huvitav arutelu Äh, need arutelud aitavad meie teadmisi tõsta ning ma loodan, et ühiselt suudame me leida ühiseid lahendusi selleks, et äh, parandada siis äh, üksikemade olukorda ning olukord tõesti vajab parandamist. nii et, et veel kord siis südamlik tere tulemast teile kõigile mul on väga hea meel eh, nüüd anda sõna meie raportöörile proua Materale, kes siis eh, tutvustab neid teemasid, mida ta oma raportis käsitleb. proua Matera, teil on sõna. suur aitäh. kõigepealt tahaksin samuti äh, tervitada kõiki, kes siin täna kohal on, nii kõnelejaid, külalisi. me arutame täna üksikemade teemat. tegemist on äh, väga vana teemaga, kui nii võib öelda, aga võib-olla täna rohkem kui kunagi varem tuleb selle teemaga tegeleda täna siin koos ekspertide, ekspertidega peame me leidma konkreetsed lahendused ja tegema seda nii kiiresti kui võimalik. see on meie Naisõiguste Komisjoni jaoks väga oluline. meie jaoks on väga oluline, et me selle teemaga tegeleme nii kiiresti kui võimalik. statistika on murettekitav, kui neid vaadata. viimastel kuudel on üksik kodanike emade hulk, kes elavad vaesuses, plahvatuslikult kasvanud. see tähendab seda, et naised on väga raskes olukorras, nad on emad, nad on üksi ja nad on vaesuses. nii et, et võiks öelda, et see vaesus on saanud veel üheks elemendiks soolises diskrimineerimises, sest sageli on just nimelt naised need, kes on vaesuse ohvrid Äh, nagu ma ütlesin, siis äh, selliseid väiteid kinnitavad statistilised andmed. ning äh, statistilised andmed siis tõestavad ka seda, et üksikemade lastel on suurem vaesusoht ja nagu ma ütlesin, siis vaesuses üksikemade hulk kasvab mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. seega me peame astuma väga selgele, asuma väga selgele seisukohale, niipea kui võimalik, me peame olema liidrirollis ja seetõttu, nagu meie juhataja proua Svensson ütles, olemegi täna kogunenud siia selleks, et kuulata, mida ekspertidel on öelda. me peame hakkama äh, koostama seda raportit ning minu jaoks on äh, väga suur au, et ma saan olla raportöör. ma ei taha see, eh, oma sissejuhatust küll väga pikaks venitada, muidugi itaallasena ma võiksin lõpmatuseni rääkida. aga ma tahan öelda, et Euroopa Parlamendis tuleb eh, rääkida suhteliselt lühidalt ja asuda kohe asja juurde. ning eh, ma arvan, et meie naised teame, kui oluline on tegutseda tõhusalt ja konkreetselt. niisiis tutvustaksin kõigepealt meie esimest eksperti. esimeses vestlusvoorus, kus me käsitleme uusi peremudeleid ja probleeme, mis üksikemade ees seisavad. ning eksperdid, keda ma siis kohe tutvustan, on kõigepealt Rossana Trifeletti, sotsioloogia, perekonna ja sotsiaalpoliitika professor äh, Äh, Itaaliast, Firenze ülikoolist ning äh, äh, Laura Alipranti, kes on siis pärit Kreekast. ja kõigepealt siis tutvustaksin professor Trifiletit lähemalt, nagu ma ütlesin, tegemist siis sotsioloogia ja perepoliitika professoriga ta on avaldanud sellel teemal väga palju erinevaid kirjutisi, ta on eriti keskendunud just nimelt probleemidele, mis üksikemade ees seisavad ja ekspertidele tahaksin öelda, et teie sõnavõtt peaks olema kuskil viisteist minutit, mitte pikem. Uh, all... suur tänu. kõigepealt ma vabandan, et ma ei räägi inglise keelt, ma tunnen end oma emakeeles tunduvalt kindlamini. ma tahaksin tutvustada teile seda teemat, mis puudutab üksikemasid ka mina tunnen, et see asi puudutab mind, sest ka mina olen üksik ema mina eh, lahutasin oma mehest ära, pärast seda olin eh, ma vaesuses, aga kuna ma ikkagi kuulun akadeemilistesse ringkondadesse, siis ma vabandan. ma alustan sellest, et ma kõigepealt vaataksin seda eh, probleemi teoreetilisest aspektist ma koondaksin oma tähelepanu sellele, et me ei peaks ainult vaatama statistikat. sellepärast, et mõnikord see, mida statistika kirjeldab, ei ole väga usaldusväärne. ta ei ole niivõrd usaldusväärne nagu kvalitatiivsed kohapealsed uuringud, väliuuringud nii-öelda. mina olen seda teemat uurinud viimase viieteist aasta jooksul ja kasutanud selles kvalitatiivseid sotsioloogilisi instrumente ning mulle tundub, et niisugune uurimismeetod on tunduvalt veenvav. siin saab väga laialdasi andmeid. ja e, kõik need andmed, mida saadakse, on vaja eri, veel edasi uurida ja panna konteksti. E, üksikema e, selle mõiste võib varieeruda olenevalt erinevate maade statistilisest kultuurist. on täiesti õige, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, et, et üksikemade arv suureneb, aga on ka erinevat tüüpi situatsioonid, mida me kohtame erinevates maades ja sellepärast mina koondaksin tähelepanu nendele erinevatele külgedele ning just nimelt seda aspekti ma püüangi käsitleda. kuid ma räägiksin veel ka e, seosest e, üksikvanema ja vaesuse vahel, sotsiaalse tõrjutuse vahel, olukord on keeruline sest üksikvanem on tunduvalt haavatavam kui kahe inimesega perekond ning see puudutab väga paljuseid, väga paljusid elukvaliteedi küsimusi, mitte ainult vaesust otseselt. ja siis tõmban ma joone alla mul on väga hea, et ma olen olnud seotud kahe tuhande kuuenda ja uuring, kahe tuhande kuuenda aasta uuringuga, mille viis läbi eh, siis viies peadektoraat, kes tegeleb tööhõivega. Eh, ma sain eh, käsitleda seda teemat erinevate maade lõikes, vaadata üksikvanemaid ning läbi selle kogemuse arvan ma, et ma saan öelda ka, et erinevate maade poliitikad muutuvad selle probleemiga silmitsi seistes ning võib-olla siis lõpuks mõned soovitused selles suunas, eh, mis, kuhu peaks poliitika minema. nii et kõigepealt. mikspärast on nii raske leida põhjuslikku sidet perekonna olukorra vahel. kõigepealt me peame vaatama seda fakti, et Eurostati andmed on küll üksteisele lähenevad, aga eh, seal ei vaadata üksikvanema probleeme. asi sõltub ka kultuuritaustast, mis igas maas on, sest et on selliseid riike, kus ikkagi üks toob leiva pere lauale. ja see on kultuurilises mõttes prevaleeriv mudel. ja tänu sellele vaadatakse üksikvanemaks olemist kõrvalekaldena normist. aga äh, perekonna vorme on väga mitmesuguseid ja e, igaüks nendest on nii-öelda normaalne. see paistab välja erinevates valdkondades, näiteks Iirimaa konstitutsioonis on siiani artikkel, mis ütleb, et majanduslikel põhjustel ei tohi naisi äh, teatud moel kohelda, ei tohi äh, nendel olla teatud rolle ühiskonnas. Itaalia äh, konstitutsioon püüab sellistest stereotüüpidest üle saada Eh, lahutuste määr ja abielu väli, väliselt sündinud laste arv erineb erinevates maades, aga see on suurenemas. Eh, kaheksakümnendatest aastatest kuni kahekümnendate, kuni eh, kahe tuhandenda aastani kolmekordselt suurenes abielu väliselt sündinud laste arv, aga näiteks Prantsusmaal oli see suurenemine neli korda Äh, sest et väga paljud muutused olid seal juba varem toimunud. me peame tõmbama joone ka äh, selliste juure ja de facto üksikvanemate vahele. ja kui me nüüd perekonda sellest seisukohast vaatame, kui me ei vaata ainult mitte seda ametlikku äh, abielu konfiguratsiooni, siis me mõistame, et tegelikult üksikvanemaga ehm, perekondi on tunduvalt rohkem seda igapäevaelu perspektiivis, sest võib-olla näiteks niimoodi, et on üksik vanem, aga siis on ka tal mingi elukaaslane, nii et, et neid käitumismudeleid, käitumismalle erinevates maades on väga palju. inimesed elavad koos erineval moel. ja seda nähtust saab ka erineval viisil mõõta. on ka erinevad vanuselävendid erinevates maades näiteks üksikvanemad on siis, kui tal, kui ta kasvatab üksinda last, olenemata lapse vanusest. teistes riikides on see lapse vanuse piir pandud paika seal kas seitsmeteistkümnega või kahekümnega või mis iganes vanusega ja see mõjutab väga tõsiselt Äh, seda, kuidas last ja pere ja üksikvanemat kaitstakse ja see mõjutab statistikat. Euroopa tasemel on püütud selle erinevusega kuidagimoodi hakkama saada, aga praegusel hetkel on meil saadaval Euroopa paneeli esialgsed andmed ja nüüd me alles hakkame neid tulemusi analüüsima. aga praegusel hetkel siiski see, eh, neid tulemusi meil ei ole. nii et, et mõõdetakse erinevalt, aga siiski tulevad välja mitmesugused mm, vahed. näiteks kas eh, mingis riigis on eh, teismeliste hulgas eh, sünnitajaid, kas seal on üksikvanemaid, see eh, toob kaasa suuri erinevusi võrreldes eh, nende riikidega, kus seda ei ole, nii et, et ühes riigis on palju lapsevanemaid, kes on ähm, alles teismelised, see tähendab ka, et on palju üksikvanemaid. on palju väikesi lapsi kui aga näiteks üksikvanemad on eh, selle tõttu üksikud, et nad on lahutanud, siis need lapsed on teistsugused, see olukord on teistsugune, vanemad ja lapsed on eh, vanemad. nii et me ei saa ainult vaadata, eh, kui palju üksikvanemate arvukus on tõusnud, see ei näita kogu selle probleemi olemust, vaja on veel juurde tuua neid eh, ekstra elemente, neid lisaelemente ja see ka näitab, milliseid, eh, kuidas sellele tuleb reageerima, kuidas sellele tuleb reageerida, kuidas tegeleda selle sotsiaalse mõõtmega, vaesusega on näiteks maid, kus, kus üksikvanemate arv on suur, näiteks Rootsi, Norra, võrreldes traditsioonilise perekonnaga on nende eh, arv suur aga seal ei ole niivõrd suurt vaesuse probleemi, sellepärast et riik Äh, katab äh, paljusid kulusid ja vaesus ei ole nii tõsine probleem. Äh, üle Euroopa võib võrrelda ta traditsioonilisi perekondi ja üksikvanematega perekondi, aga paistab silma ka sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse probleem, sest üksikvanemad on tavaliselt vaesemad kui traditsioonilises perekonnas olijad ja seda näitab ka Eurostati andmestik. elukvaliteet üksikvanemate puhul on keskeltläbi üksteist protsenti madalam kui traditsioonilises peres ja kakskümmend kolm protsenti ja kakskümmend kolm protsenti äh, on see äh, on see perede puhul, kus äh, ainult üks vanem töötab, kakskümmend seitse protsenti perede puhul, kus töötavad mõlemad vanemad. aga tulemused erinevad maa, maiti. näiteks on teada, et Prantsusmaal üks kolmest lapsest kes elavad üksikvanematega, elavad kas vaesuspiirist allapool või on oht, et nad langevad vaesusesse. aga kui me võrdleme seda numbrit nüüd Ühendkuningriigiga, siis seal on selline oht poolte laste puhul. nüüd laste vaesuse seisukohast asja vaadates, siis on probleem laiem see probleem on laiem kui täiskasvanuid vaadates. ma siin viitan äh, uurimisele, mis viidi läbi kolmeteistkümnes Euroopa riigis ja esimest korda leidi, leiti, ei ole, et ei ole õige see, et äh, et üksik ähm, vanemad seal, kus isa, seal, kus on isa, et siis nad ei ole vaesed tegelikult asi on selles, et üksikvanemaks olemine määrab olukorra. loomulikult asi on selles, et üksikisasid on tunduvalt vähem kui üksikemasid. aga e, Põhjamaades üksikisade arv kasvab ja seal on näha, et ka üksikisad e, on vaesemad kui isa traditsioonilistes perekondades või kui traditsioonilised perekonnad nii et üksikvanemad eh, seisavad silmitsi komplitseerivate faktoritega. tegemist on vaesuse, sotsiaalse tõrjutusega, eh, raskustega tööturul. ja tegelikult nendel on väga raske saada koolitust. eriti puudutab see eh, noori üksikemasid. seega siis olukord muutub nende põhjuste tõttu järjest tõsisemaks. seda tegelikult teame me ka aastat ja seda uuringute tulemustest. aga pärast pikki aastaid uurimistöid, mida ma olen teinud, minnes sügavuti ja eh, siis viies läbi väga põhjalikke Äh, intervjuusid üksikvanematega, ma olen saanud teada, et äh, et äh, ma olen näinud, kuidamoodi eh, kirjeldatakse seda nõiaringi, ma olen saanud teada palju sellest sotsiaalsetest, majanduslikest eh, tingimustest. Nendes riikidest, kus eh, väga hästi teadvustatakse seda fakti, et on üksikvanemad, kus sellest räägitakse, on asi ühtmoodi, aga lõunapoolsetes riikides sellest nii väga palju ei räägita, seal on olukord hoopis teine. kui on olemas sotsiaalteenused, siis eh, sotsiaalteenuseid tarbivad ja sotsiaaltoetusi saavad rohkem üksikvanemad. ning kasutades neid biograafilisi uurimusi, mida ma olen läbi viinud, intervjueerides inimesi saame me momentaalselt aru, et üksikvanemaks olemine on üks eh, faas elus. see ei ole enam niisugune sotsiaalne häbimärk, nagu see vanem varem oli ja see on Eh, niisugune fenomen, mis puudutab kõigepealt lapsi, aga järjest rohkem ka mehi. nüüd, mis puudutab kvalitatiivseid andmeid ja nende eeliseid, siis momentaalselt me saame eh, saame kirjelduse nendest probleemidest, millega need pered silmitsi seisavad ja see on seotud siis ka sotsiaalpoliitikuga, see näitab, kas on olemas ka mingisugused võrgustikud, mitteformaalsed võrgustikud, sest väga sageli juhtub ka nii, et üksikvanemaga perekonnal ei ole juurdepääsu nende, sellele, mida sotsiaalteenused võivad pakkuda. Nendel näiteks puudub juurdepääs töökohtadele ja tänu sellele nad ei saa kasutada ära maksusoodustusi. siit tekib küsimus, kuidas sotsiaalpoliitika saaks olla suunatud nendele inimestele, kuidas kuidas eh, on võimalik moodustada spontaanseid võrgustikke, eh, mis ümbritseksid neid üksikvanemate perekondi ja see puudutab just eh, eriti seda lõun-, neid lõunapoolseid Euroopa Liidu liikmesriike, mida mina kõige paremini tunnen. tundub, et, et niisuguses olukorras on vähem perekondi, sest väga sageli Eh, on see üksikvanem sellise laiendatud perekonna liige ja sellepärast neid statistikas ei arvestatagi. mulle tundub, et siiski niisugune süsteem peaks olema väga nähtav, seda peaks toetama. kui kasit-, kui kasutatakse eh, kvalitatiivset uurimis- meetodeid, siis minu arvates see toob kaasa poliitikate rakendamise, mis aitab, mis aitab olukorda rohkem mõjutada. kui üksikvanemaga pered tahavad eh, tulla tööturule, see on üks niisugune oluline punkt ning ma arvan, et me peaksime töötama välja poliitika, mis aitab seda tüüpi perekondades asjadega toime tulla. näeme ka seda, et just lõunapoolsetes maades on eh, perekondi, kellel Eh, nagu ametlikku juurdepääsu tööturul ei ole, aga tegelikult nad töötavad näiteks Itaalias kusagil kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti SKT-st tuleb just sellest mitteametlikust eh, majandusest. nii et, et me kasutame teistsugust lähenemist probleemi lahendamiseks. ja veel üks asi, mis selgus meie uurimistööst, on see, et äh, lap-, üksikvanem, kui ta kasvatab last üksinda, siis me näeme väga selgelt, kuivõrd äh, raske on töö ja pereelu ühitada, see on niisugune äärmuslik näide selle raskuse kohta. E, probleem on äh, kiireloomuline, seda peab lahendama sellepärast et paljudes ühe pere, ühe vanemaga perekondades eh, on olukord selline, et eh, töötatakse mustas majanduses, eh, tehakse, töökohad on ebakindlad ja see on tegelikult inimressursi raiskamine on väga palju probleeme või väga palju aspekte, mida meil väga hästi ei tunne. oluline on viia läbi eh, sotsioloogilisi eh, uurimisi, mis oleksid paremal tasemel ja eh, ma olen täiesti kindel, et Euroopa saab niisugust uurimistööd läbi viia, mitte ainult kasutada üksikute maade näiteid, vaid eh, hõlmata kõiki riike, kaasa arvatud ka kandidaatriike. taoline uurimistöö peaks koondama tähelepanu parimale praktikale, nendele poliitikatele, mis on mõnel maal vägagi edukad. selleks, et Äh, üleminekuperioodidest paremini üle saada. näiteks äh, äh, aida-, et kuidas aidata inimesi lapse kasvatamisest nende tööturule jõudmiseni. ja nüüd siis minu järeldused ma tahaksin lisada veel ühe punkti, mis puudutas nüüd seda uurimistööd, mis viidi läbi kolmeteistkümnes Euroopa Liides. mulle tundub, et eh, sotsiaalpoliitika osas on näha teatud lähenemist Euroopas. Need riigid, mis pidid hakkama eh, tegelema üksikvanemate probleemiga varem, saavad eh, paremini hakkama eh, eh, nende perede probleemidega ja nemad eh, suunavad ka oma sotsiaalkindlustussüsteemi selles suunas. üks kõige mm, tähelepanuväärsem näide minu arvates on see, kui me vaatame maid kronoloogilises järjekorras, me näeme me näeme eh, ka seda, et eh, nendel maadel on sotsiaaltoetuste süsteem paremini välja töötatud, olgu siis selle üksikvanema põhjuseks olemine, ühe vanema surm või mingid teised põhjused Eh, eh, kas siis tegeldakse orbudega või eh, üksikvanemate lastega. nii et, et pole oluline, mikspärast on tekkinud see üksikvanema probleem, kas üks on, kas on tegemist lahutusega või üks vanem on surnud. ja võib-olla ma tulen selle juurde tagasi hiljem meie arutelu käigus. mis puudutab soovitusi, siis tundub mulle et paljudes maades on kujunenud olukord, kus riik asendab, asendab isad, kes ei maksa või ei ole võimeline maksma äh, lapse ülalpidamistoetust, aga ma vabandan, eh, nüüd kõneleja katkestatakse suur tänu, eh, proua professor, selle sissejuhatuse eest ja nüüd ma siis annaksin sõna teisele eksperdile doktor Laura Alibrantinile, kes vastutab Sotsiaaluuringute Keskusest. Eh, tema eh, töötab EGG eh, Sotsiaaluuringute Keskuses, kus tegeldakse sotsiaaluuringutega Äh, tegeleb äh, sotsiaalse, äh, tegeleb soolise võrdus, võrdõiguslikkuse probleemidega, naiste õigustega ja ma palun teid, pidage kinni oma ajast, muidu meil ei jää aega aruteluks. suur tänu! suur aitäh! kõigepealt tahaksin ma tänada komisjoni juhti, aga kõiki komisjoni liikmeid selle eest, et mind oli on kutsutud siia sellele kuulamisele, kuna mina olen teine kõneleja, siis paljud asjad, mida ma tahtsin öelda, on juba eelkõneleja poolt ära öeldud, me oleme muide eelkõnelejaga ka Euroopa tasandil koostööd teinud, nii et, et võib juhtuda, et ma mõningaid asju kordan üle tuhande üheksasaja kuuekümnendatest aastatest saadik on äh, peremudelites väga palju muutunud, samuti laste sünnitamise vallas ja perede lagunemise vallas Äh, samuti on vähenenud abielude arv, äh, abiellumise iga on muutunud ja sündide arv on muutunud ja samuti on toimunud äh, teisi muutusi, näiteks on vähenenud keskmine perekonna suurus ning on kasvanud abieluväliste sündide arv on väga palju selliseid alternatiivseid kooseluvorme nagu vabaabielu, ühe vanemaga pere, üksikvanemaks olemine Äh, samasoolised pered ning äh, abielu on üldse muutunud äh, hapramaks ning sotsiaalsed struktuurid ja normid enam ei piira niivõrd palju inimeste valikuid. nagu siin juba öeldi, Euroopas praegu üha rohkem paare lihtsalt elab koos ja väga paljud abielud lõpevad lahutusega nii et abielu ja vanemaks olemine üha rohkem ei ole omavahel seotud. näiteks vabaabielu on äh, abielu kooseluvormina äh, as-, asendanud äh, ja väga paljud paarid ei ole abielus, kui sünnib nende esimene laps laps ja samuti on siis sündinud just nimelt äh, abielu välis, kasvanud abieluväliste sündide arv. näiteks kahe tuhande üheksandal aastal äh, kuskil kolmkümmend seitse protsenti äh, lapsi Euroopas sündis väljaspool abielu. nii et, et need arvud juba räägivad iseenda eest loomulikult erinevused on äh, üsna suured äh, Euroopa äh, riikide vahel, seda ütles ka eelkõneleja, näiteks Skandinaavias ja Põhja-Euroopa riikides on siis äh, üksikvanemaid äh, kõige rohkem äh, näiteks, näiteks äh, kuskil nelikümmend viis, viiskümmend protsenti lastest sünnib väljaspool abielu. Kesk-Euroopas on see näitaja kuskil nelikümmend protsenti ja samasugune näitaja on iseloomulik ka Lõuna-Euroopa riikidele ning Äh, kus on siis ka väljaspool abielu sündivate laste hulk hakanud oluliselt kasvama. samas jällegi äh, Kreekas näiteks on äh, väljaspool abielu sündinud laste hulk väga väike, allpool seitset protsenti. loomulikult valitsevad eelarvamused üksikemade suhtes ja samuti võib siin üheks põhjuseks olla ka see, et puudub riiklik toetus üksikemadele nüüd äh, mõningatest probleemidest, mis on seotud üksikvanema definitsiooniga, sellest kõneles ka juba eelkõneleja. väga raske on äh, lihtsalt mõõta üksikvanemate arvu. aga üldiselt äh, arvestatakse siin siis sellega, selle definitsiooni juures, et lapsed peavad sõltuma vanemast ja tegemist on siis sellise perega, kus on siis üks täiskasvanu ehk vanem ja siis vähemalt üks sõltuv, see vanemast sõltuv laps. ja loomulikult see sõltuvuse defini-, definitsioon varieerub ka riigiti äh, Eurostati äh, arvat-, äh, andmetel siis äh, on siis sõltuvaks lapseks siis laps, kes on noorem kui kuusteist aastat, mõnedel puhtudel jällegi kuusteist kuni kakskümmend neli aastat, kes elab koos vanematega ja kes siis ei tööta, see tähendab, käib kas koolis või mida. ja veel üks asi, mida mainiti, on Äh, siis äh, sellised äh, üksikvanemad, kes ise elavad oma vanematega koos. sellist mudelit me võime väga tihti kohata just Lõuna-Euroopa riikides ja kuskil kaks tuhat protsenti peredest siis Euroopa Liidus on just nimelt sellised hilju-, hilisema, viimased andmed näitavad, et et et selliseid ühe vanemaga perekondi on kuskil kolmteist protsenti Euroopa Liidus ja näiteks Ühendkuningriigis kakskümmend neli protsenti, Belgias kaheksateist protsenti, Eestis seitseteist protsenti, Taanis, Saksamaal kuusteist protsenti ja Portugalis ja Kreekas ainult viis protsenti. ja enamasti on siis üksikvanemateks naised, üheksakümmend üks protsenti üksikvanematest on siis Euroopas naised Äh, riigiti on jällegi erinevused olemas, äh, selline äh, sa, Iirimaal on see tase kõige kõrgem, järgivad Saksamaa, Austria ja Kreekas on see näitaja üheksakümmend üks protsenti enamik üksikemadest on vanusegrupis kolmkümmend kuni kolmkümmend üheksa aastat ja siin te näete siis graafikut, mis näitab siis ka üksikemade vahelist erinevust Euroopa liikmesriikides Ühendkuningriigis, Hollandis ja Maltal on üksikemad nooremad. ja nüüd siis äh, üksikemade kategooriad, sellise, neid on äh, kolm põhilist kategooriat Äh, siis on üksikemad, kes on lahutatud, kes ei ole üldse abielus või kes on leseks jäänud. ja kõik äh, need kolm kategooriat omavad oma struktuuri, dünaamikat ja probleeme, mis on seotud siis äh, ühiskonna ja, ja sotsiaalkaitsemeetmetega ja kõige tüüpilisem on siis just nimelt lahutuse tulemusena üksikemaks jäänud vanem. aga tegelikult väga suur Äh, hulk on ka selliseid riike, kus äh, lahutatud äh, üksikemade hulk on peaaegu sama kui selliste üksikemade hulk, kes ei ole kunagi abielus olnudki. üksikvanematega perekonnad on eriti haavatavad, sellepärast et neile, neile avaldatakse tugevat survet kahel tasandil, ühelt poolt siis perekohustuste tasandil ja tööelu tasandil ja väga palju sõltub sellest, milline on siis endiste partnerite panus, eh, sotsiaalsete ja perevõrkude toetus ja samuti eh, riiklik toetus. Eh, paraku ei ole meil piisavalt teaduslikke andmeid, et seda, sellest olukorrast Euroopa tasandil väga selget pilti maalida Äh, üksikvanemaga pered, äh, selline peremudel Euroopas pidevalt kasvab, aga paraku käib sellise mudeliga kaasas ka vaesus ja tõrjutus ning see on äh, tingitud sellest, et üksikema on oma laste ainuke toetaja ja neil on tihtipeale väga raske emadust ja töötamist äh, kombineerida ja tihtipeale äh, lapse isa pärast lahutust äh, ei maksa ka lapsele alimente ja tööpuudus üksikemade hulgas on ka palju suurem kui siis abielus olevate naiste hulgas. ja siin on siis hiljutised teaduslikud andmed Äh, mis puudutavad siis seda, kui paljud üksikvanemaga peres elavad lapsed on vaesuse ohus. ja kui paljud lapsed on vaesuse ohus äh, siis äh, sellisel juhul, kui neil on olemas mõlemad vanemad. keskmine Euroopa Liidus on siis kolmkümmend neli protsenti nende laste puhul, kes elavad siis ühe vanemaga peredes ja kahe vanemaga peredes on see riskiprotsent ainult neliteist andmed pärinevad siis kahe tuhande kaheksandast aastast. ja jällegi Ühendkuningriik, Luksemburg äh, on siin oma näitajatega tipus ja ka Maltas on näitajad väga kõrged ja vastupidiselt siis Kesk- ja Põhja-Euroopas on olukord parem ja siin te näete jällegi ka graafikut, äh, siis Kesk-Euroopa riikides, Põhja-Euroopa riikides on see vaesuse oht väiksem sellepärast et on olemas siis perevõrgustikud, toetused. Äh, loomulikult vaesuse sõltub ka üsna palju sellest, kas on, milline on ema tööhõive staatus, kas ta töötab täistöökohaga, osalise tööajaga, kui vana ta on ja üldiselt eh, sellised üksikvanemad, eh, kes töötavad osalise tööajaga, on töötud, nende puhul on ka vaesuse oht suurem. näiteks eh, Euroopa Liidus oli ehm, siis töötute hulgas kuuskümmend viis protsenti, osalise tööajaga töötajate hulgas kolmkümmend protsenti ja täistööajaga töötajate hulgas ainult viisteist protsenti erinevad uurimused aga rõhutavad ka seda, et sotsiaalsed ja perevõrgustikud on oluliseks puhvriks vaesuse vastu ja olemasolev institutsionaalne raamistik, sotsiaalkindlustussätted ja üldse ühiskonna hoolekandesüsteem mängivad väga olulist rolli vaesuse vähendamisel. ja nüüd ma Äh, keskenduksin äh, siis üksikemade olukorrale Kreekas, tegemist on teemaga, mida äh, väga elavalt ei käsitleta, samuti ei käsitleta seda eriti aga teaduslikes uuringutes. igatahes näitavad uuringud, et sellistel peredega, selliste peredega kaasneb sotsiaalse tõrjutuse oht, samas kuna perekonnamudelid on muutumas, on selliseid peresid järjest rohkem ja tegemist on äh, siis elanikkonnarühmaga, mis äh, ühiskonna toetuse osas on jäänud tähelepaneta. ja institutsionaalne raamistik pere kaitseks on äh, just nimelt seotud sellise traditsiona-, traditsionaalse peremudeliga, kus on kaks vanemat ja kus mehed on need peamised sissetuleku toojad aga kuna peremudelid siis muutuvad, ähm, siis on tekkinud ka mitmed uued probleemid äh, ning üksikperele äh, mõel-, üksik, ühe vanemaga perele mõeldud süsteemid vajavad siis arendamist. Äh, üldiselt on ikkagi niimoodi, et vanemaks olemine on mõlema vanema, nii isa kui ema kohustus ja asjaolu, et äh, üksikemad peavad üksinda hoolitsema oma laste üleskasvatamise ja rahalise toetamise eest, loomulikult suurendab nende vaesuse ohtu ja neil ei ole võimalik sellest vaesusest kuidagi pääseda ja äärmiselt oluline on siin välja töötada Euroopa äh, süsteem üksikemade toetamiseks vastavalt nende konkreetsetele vajadustele. ja erilist tähelepanu tuleb äh, pöörata just sellele, et nad saaksid ühitada oma töö ja laste eest hoolitsemise ja et neil oleks äh, juurdepääs kvaliteetsele tasuta lastehooldusteenusele. ja nüüd mõned konkreetsed poliitikad, mis on suunatud nii emadele kui ka lastele Äh, tuleks äh, kasutusele võtta meetmed, mis võimaldaksid emal tööturul osaleda ja ei muudaks neid äh, toetustest sõltuvaks, mis puudutab nüüd lapsi tavaliselt sellistel ühe pere, ühe vanemaga peredes kasvavatel lastel on tegelikult kaks vanemat, kaks peret ja see tekitab väga palju probleeme, mis mõjutab nende elu. Äh, poliitika ning äh, sotsiaalkaitsemeetmed peaksid sellele olukorrale rohkem tähelepanu pöörama. loomulikult äh, majanduskriis on sotsiaalkindlustust negatiivselt mõjutanud. sotsiaalkindlustussüsteemid mängivad sellist automaatse stabilisaatori rolli ning aitavad siis vähendada majanduslanguse mõju kodanikele, eriti kõige haavatavatele gruppidele. arvestades siis eh, majanduskriisi, peaks kulutused sotsiaalkaitsele kasvama ning mõned riigid võib-olla ei suuda eh, piisavalt kulutada. ja seega kannatavad kodanikud eh, ja ühiskonnarühmad, kes on just kõige halvemas seisus. lõpetuseks ma tahaksin öelda, et eh, üksikemad on selline huvitav piiripealne juhtum, mis eh, keskendub väga paljudele olulistele valdkondadele, mis puudutavad tänast heaoluriiki. Eh, kas me peaksime tunnistama sellist tööd nagu laste eest hoolitsemine, kuidas tasustamata ja tasustatud tööd ühitada ja millised on riigi kohustused üksikisiku ja perekonna ees, aitäh! Grazie dottoressa Lipranti anche per essere stata nei tempi tecnici, così da poter... aitäh selle ettekande eest ja suur aitäh, et te tegite ka nii lühidalt. nüüd on meil võimalus siis anda sõna eh, eh, paljudele kolleegidele ja kõigepealt annaksin sõna siis variraportööridele ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportöör kõigepealt suur aitäh äh,! ütleb proua Kurmai, mul on väga hea meel, et te andsite meile sellise väga selge ülevaate ja loomulikult on meil vaja statistilisi andmeid, et olukorrast õiget pilti saada ja olen väga tänulik äh, oma kolleegile proua mm, Materale selle eest, et ta hakkas seda raportit koostama, sest minu arvates üksikemade olukord on äh, meie jaoks tõesti väga oluline mina äh, püüaksin siis kokku võtta nüüd selle, mis minu arvates on kõige olulisem. nagu me teame, üksikvanemaid on järjest rohkem, seda olukorda me kuidagi muuta ei saa, ei ole äh, sellist poliitikat, millega hakata inimeste eraelu muutma. niisiis me peaksime lähtuma sellisest äh, lähtepunktist, et kõik lapsed on võrdsed, vaatamata sellele, millistest peredest nad tulevad me kuulsime siin üsna šokeerivaid arve, et äh, selle kohta, kui paljud lapsed on sündinud väljaspool abielu, neid, see protsendid on tõesti väga kõrged ning äh, loomulikult äh, see vastutus teineteise suhtes on just nimelt see, mis loob perekonna ja mitte see, milline juriidiline vorm sellel perekonnal on miks me peame üksikvanematele tähelepanu pöörama? sellepärast, et nende kohustused on täpselt samasugused nagu paaridelgi, aga nad peavad neid kohustusi kandma üksinda ning ma olen väga tänulik kolleegile, et ta just nimelt sellele tähelepanu juhtis, et äh, majanduskriisi tulemusena on nende olukord veelgi halvenenud. niisiis, äh, need pered on siis kaitsetumad kui teised pered samuti peaksime arvestama sellega, et äh, üksikvanematest enamus on äh, naised, äh, üheksakümmend viis protsenti, ning üksikvanemaid ähvardab vaesus palju rohkem kui teisi peresid, nagu öeldakse, vaesusel on naise nägu. me peaksime tõesti analüüsima kõiki neid arve, koguma andmeid liikmesriikide ja Euroopa Liidu kohta, nii et, et ma loodan, et selle töö tulemusena meil lõpuks on ka rohkem andmeid. samuti peaksime me äh, äh, tähelepanu pöörama ka sellele, et, et üksinda last kasvatavad naised majanduskriisi tingimustes on olukorraga toimetulemiseks äh, palju vähem ette valmistatud kui mehed ning äh, nad peavad võitlema äh, siis sellega, et nad on täiesti üksinda ebakindlas majanduslikus olukorras, äh, kogu aeg tuleb muretseda töö pärast, pere pärast, siis veel pensionite küsimus, need naised lihtsalt ei saa raha kõrvale panna vanaduspäevadeks, sest neil on praegu rahalisi raskusi ja ma panin siin tähele ka seda, et öeldi, et äh, nende tervis, üksikemade tervis on halvem kui äh, abielus naiste tervis. nii et, et võib-olla tõesti peaksime vaatama, mida me ka selles valdkonnas saaksime teha. samuti peaksime analüüsima neid tohutuid probleeme, mis seisavad nende naiste ees äh, eriti just töö- ja pereelu ühitamise valdkonnas, nagu juba äh, kõnelejad ka ütlesid, ning äh, tööhõivest tervikuna rääkides peaksime kesit-, keskenduma sellisele teemale nagu äh, teenuste puudulikkus, näiteks lastehoiu võimalus ja mitte ainult töö ajal, vaid ka väljaspool tööaega ja samuti kvaliteetsed lastehoiuteenuste puudumine. selleks, et need emad saaksid oma pere ja tööelu paremini ühitada. peaksime toetama kõiki programme, äh, maksusoodustusi ning tööandjale tehtavaid hüvitisi, mis aitavad siis sellistel naistel tööd leida. me peaksime äh, pöörama tähelepanu sellele elanikkonnarühmale äh, konkreetsete sotsiaalpoliitiliste meetmetega, kuna nende puhul on äh, vaesuse risk suurem. ja veel üks asi, mis äh, minu arvates on väga oluline. ma olen näinud mõningaid arve, mis viitavad sellele, et mõni, mõningates riikides on tehtud selliseid eelarvekärpe, sätteid, mis mõjutavad just nimelt kõige rohkem neid üksikemasid. kas me tõesti peame karistama just kõige rohkem neid üksikemasid? Äh, minu arvates on selline käitumine lubamatu ja me peame üles näitama solidaarsust, me peaksime valitsusi üles kutsuma kaaluma siiski üksikemade ja nende laste huvisid, kui nad eelarve defitsiidi küsimusi tegelevad. me ei tohiks kasutada sellist soopõhist eelarvestamist ning äh, ma tahaksin äh, veel kord kõigile meelde tuletada seda, et mõni aeg tagasi toimus meil ka seminar äh, üksikvanemate olukorrast Euroopa Liidus ning ka sellel seminaril tõstatus väga palju huvitavat, räägiti näiteks meetmetest, mida on vaja üksikvanematega perede jaoks ja räägiti probleemidest, mis seisavad üksikvanemate ees tööturul. ja loomulikult sõltub väga palju ka sellest, millist, millisest riigist me räägime. Hollandist pärit kolleeg ütles, et üksikemad äh, töötavad nüüd rohkem kui varem äh, ja seda ilmselt sellepärast, et ots otsaga kokku tulla nii et, et äh, minu arvates on tõesti väga oluline hoida silma peal sellel, mis toimub ning äh, loomulikult on äh, palju riike, kellel on olemas soodustused üksikvanematele. nii et, et mina igatahes usun, et tegemist on teemaga, millega tuleb tegeleda ning ma olen kindel, et meie komisjon äh, ja see raport on heades kätes. ja loomulikult olen mina valmis kõiki samuti toetama, meie oleme valmis lahenduste leidmiseks ja ma arvan, et kõik emad on võrdsed, olgu nad siis abielus või mitte, aitäh! Grazie, grazie mille, soprattutto dell'augurio. jah, palju tänu! palju tänu ka heade soovide eest! nüüd eh, saab sõna eh, proua Januke Takis Rahvapartei nimel. Uh... suur tänu, suur tänu, et te mulle sõna andsite, mina ei ole siin variraportöör, ma räägin lihtsalt oma fraktsiooni nimel. teema on huvitav, väga südamelähedane, sellepärast et eh, Euroopas on palju üksikvanemaid, nii nagu siin öeldi Eh, väga hea, et mõlemad kõnelejad ütlesid et, et eh, üle üheksakümne protsendi üksikvanematest on naised ja eh, me peame seda arvestama, kui me seda ei tee, siis on see kahjulik ühiskonnale ühiskond on muutunud. nii nagu nimetati, on ähm, erinevaid definitsioone, kes on üksikvanem, inimesed muutuvad üksikvanemaks erineval moel, näiteks äh, lahutatakse, mis öeldakse, et tänapäeval on abielu väga haavatav, et ta on muutunud äh, vanamoeliseks, väga sageli on mõnikord, äh, väga sageli on raske perekonda koos hoida ja siis eh, sünnivad ka pered väljaspool abielu. see ühtekokku mõjutab vanemate positsiooni ja eh, kui inimesed on suhteliselt rikkad, kui nendel on abi, kui nendel, kui näiteks tegemist on ütleme abikaasa surmaläbi kaotanud inimesega, siis nende olukord võib-olla ei ole nii traagiline, nendel on pigem rohkem abi ja nii edasi, et me peame ikkagi vaatama, mikspärast eh, see üksikvanema olukord on tekkinud paljud ütleksid, ütlesid, et eh, finantsabi on oluline, rahaline abi tõepoolest, Ühendkuningriigis näiteks meie äh, äh, pakume inimestele toetust, on lastetoetused ja inimesi saab sedamoodi mm, aidata. mulle tõepoolest ei meeldi äh, eelarve koostamine soolisel alusel, sest et siis peaks olema ka eelarve näiteks rahvusvähemuste jaoks ja nii edasi, peaksid olema väga palju erinevaid põhimõtteid Eh, mille järgi eh, eelarvet koostada, siis jääb väga vähe inimesi järgi, kes tegelikult maksavad täiel maare, täiel määral eelarvesse me peaksime vaatama eh, muid asju ka, näiteks kuidas pääseda juurde informatsioonile ning edasi. mina tuleksin välja eh, vanamoodse fraasiga, see tähendab suurt ühiskonda, eh, see on praegu populaarne meie, meie mm, peaministri suus, see tähendab seda, et ühiskond aitab inimesi seda on võimalik teha niimoodi, kui inimesed omavahel jagavad kogemusi, kui nad e, e, jagavad e, vastutust näiteks ütleme lapsehoolduse osas ja siis sotsiaalne, sotsiaalne tõrjutus üksikvanemate puhul, kui tegemist on lesega, siis erilist sotsiaalset tõrjutust ei ole aga kui tegemist on eh, näiteks üksikvanemaga, võib-olla mingil muul põhjusel võib-olla asi teistmoodi, sellepärast me peame väga laialt ja avatult vaatama seda mm, küsimust. ühtekokku ütleksin nii, et meil on probleemid, neid tuleb vaadata. see raha pool on lihtne, aga Äh, raskem on lahendada neid äh, mitte nii otseseid küsimusi äh, ühiskonda kuulumist ja me ei ole praegusel hetkel üldse rääkinud lapsest, mis siis mm, juhtub lapsega, mm, kui tal ei ole perekonna toetust. see mõjutab väga palju last. minu lähenemine oleks selline arutada probleemi liikmesriikudega, rääkida sellest eh, eh, laia eh, ühiskonna lähenemisest, et and-, et tuua kokku üksikvanemaid, et nad saaksid üheskoos lahendada oma probleeme. palju tänu, proua Janakudakis, nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni nimel Mariann Paluskevas ei, vabandust, teine kolleeg hoopis. kõneleja vabandab. meil on veel sõnavõtusoove saadikutelt. kõigepealt annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale ja siis saavad sõna saadikud, palun. Uh, suur tänu, et andsite mulle võimaluse osaleda selles arutelus. mina isiklikult äh, olen tegelenud vanemate probleemidega äh, kuusteist aastat äh, ja siis soolise võrdõiguslikkuse sektsioon tegeleb viimased seitse aastat ka vanemate probleemiga ning ma tuleksin tagasi mõnede tõstatatud probleemide juurde ning ma tooksin välja Äh, seda, et mõnedes riikides on vanemad üksikud ning tegelikult nende üksikvanema staatus on selline, mis määrab ühiskonnapoolse suhtumise nendesse. uurimised on näidanud et eh, üksikemade eh, hõlmatus tööturul eh, on väga erinev sõltuvalt sellest, kui palju riik, kui palju sotsiaalkindlustus neid aitab. Nendes riikides, lõunamaades on eh, üksikvanemate, üksikemade hõlmatus tööturul suurem, sellepärast et eh, Põhjamaades saavad nad rohkem eh, abi riigilt. ja kolmas punkt, mida ma tõstataksin, on see, et siiani perekonna ja eraelu ühitamine on alati põhinenud sellel, et arvatakse, et ühes leibkonnas on kaks rahateenijat. aga jäetakse arvestamata see uus reaalsus, et las, lapsi kasvatavad inimesed üksinda, et on ühe vanemaga perekonnad. siin nimetati ka fakti, et üksikvanemaks olemist tuleb pidada inimese elus üleminekufaasiks. heaolu riikides tuleks last, tuleks niisuguste inimeste jaoks rohkem ära teha, eh, peaks neid aitama rohkem oma olukorrast välja tulemise teel. Eh, siin on mitmesugused eh, Mm, algatused, näiteks Prantsusmaal solidaarsuse algatus, kus eh, inimesi aidatakse eraviisiliselt selleks, et nad saaksid eh, et nad saaksid eh, tulla tööturule, ütleme näiteks nendel kompenseeritakse transpordikulusid või lapsehoolduskulusid või nii edasi. ja nii tuleks toimida ka mujal lapsevanematega, kes, üksikvanematega, kes asuvad tööle. ja siin ma viitaksin ka mõnedele praktikatele, mis on äh, erinevates liikmesriikides niimoodi, et aidatakse lapsi kasvatada on grupid ja need grupid on loodud just nimelt vanemate endi poolt selleks, et aidata üksteisel lapsi kasvatada. ning niisugust tegevust peaks toetama ja seda reklaamima. mis puudutab poliitikat, siis ma tean, et detsembrist kaks tuhat kümme lõppes ju Euroopa sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta ja seal olid kaks eh, prioriteeti mis just aitasid hõlmata üksikvanemaid. kõigepealt laste vaesuse osas. põhiline viis, kuidas laste vaesuse vastu võidelda, on just vanema toetuse kaudu et laste üksikvanemate toetus peab suurenema eriti seetõttu, nii nagu ennegi nimetati, et mõnedes riikides üksikvanematel eh, on häbimärk küljes ja see häbimärk eh, peegeldub ka laste peal. aga kui on, eh, kui on lapse toetused olenemata vanema staatusest, siis sellest võidavad kõik. teine valdkond kuidas oleks võimalik sektud, sekkuda, on eh, kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta soolise võrdõiguslikkuse strateegia ning eh, eh, siis palgaerinevuste egiidi all sõiksime me vaadata ka üksikemade olukorda, sest nendel puudub piisav sissetulek tänu kõikidele nendele takistustele, mis nende teel seisavad ja mida me oleme siin juba nimetanud. nii palju siis praegusel hetkel ja võib-olla ma siis tulen hiljem arutelu käigus tagasi, kui on konkreet-, teha konkreetseid ettepanekuid, eh, mis on seotud ka nende aastate ja seminaridega, mis meil ees seisavad ja on olnud. Bene, ringraziamo la Commissione per il suo contributo. E palju tänu, ütleb proua Matera, me täname Euroopa Komisjoni, komisjoni panuse eest ja ma loodan, et saan teile pärastpoole veel sõna anda. nüüd palun päris lühidalt sõna võtta ja praegu on võimalus esitada küsimusi esinejatele. sotsiaaldemokraatide nimel proua Tomson. president Uh, want... kõigepealt äh, tahaksin ma tänada meie kahte kõnelejat väga huvitavate ettekannete eest. ja mina lisaksin, äh, et olen ka siis äh, üksikemade ekspertgrupi liige. mulle meeldis väga see, mida te ütlesite, et on vaja rohkem teadusuuringuid ja samuti olen ma nõus sellega, mida te ütlesite Äh, äh, selle olukorra keerukuse kohta riigiti, aga minu arvates või minu kogemuse põhjal ma võin öelda, et üheks otsustavaks teguriks on see, äh, et me peame vaatama, kui palju lapsi meil on ja Äh, kui öeldakse, et näiteks Põhja-Euroopa riikides on äh, emad tööturul aktiivsemad, siis see on tihti seotud sellega, et neil on tihtipeale ainult üks laps, samas Lõuna-Euroopa riikides on emadel tavaliselt rohkem lapsi. seega naistel, kellel on vähem lapsi, on äh, Äh, võimalus äh, tööd leida, kui siis telenaisel, kes on abielus ja kellel on palju lapsi, sest lisaks laste eest hoolitsemisele peab ta veel ka majapidamise eest hoolitsema. niisiis äh, äh, inimeste elumudelid äh, on väga erinevad ja tihtipeale sõltub just ka laste arvust see, milline on inimese positsioon ühiskonnas. Äh, üks praktiline kogemus minu oma koduriigist Taanist raha Äh, tähendab see raha, mida isad peavad vanematele maksma. Äh, see nagu vanemate vahel probleeme ei tekita, see tekitab probleeme riigi ja isade vahel ja, ja riigi ja emade vahel. isad maksavad siis riigile raha, riik maksab emadele raha ja siis isa peab maksma raha riigile ja kui riik, äh, kui isa ei suuda maksta, siis selle probleemi lahendavad isa ja riik nii et, et lihtsalt riik võtab selle raha isa, isa palgast maha ja ma näen, kuidas paljudes teistes riikides, kus näiteks Portugalis, kus naised niimoodi raha ei saa, on nad tõesti väga vaesed üksikemad. siin me saaksime Euroopa tasandil midagi seadusandlikult ära teha nüüd seksuaalne haridus on veel üks teema, mida ei mainita siin öeldi, et Iirimaal, Ühendkuningriigis ja äh, Maltal on äh, väga palju äh, rasedusi teismeliste hulgas. Iirimaal ja Maltal ei ole ka abordivõimalust. Ühendkuningriigis see võimalus küll on, aga miks olukord selline on? minu kodumaal on praegu selline suundumus, et ka teismelised Äh, äh, rasestuvad üsna sageli, samas jällegi seksuaalse info edastamine on äh, aastakümnete jooksul muutunud järjest ebaolulisemaks ja inimestel tihti jääbki mulje, et on olemas selline karjäärivalik, et kui ei taha tööturule minna ja rasedaks ja ei ole abirahast see on väga-väga äh, halb lähtepunkt lastele. Äh, tegemist on äh, selliste noorte emadega, kuueteistaastastega, kes tõesti ei ole suutelised oma laste eest üldse hoolitsemagi. nii et, et see oli siis see, mida ma öelda tahtsin. aitäh, proua Tomson! jaa ja nüüd saab sõna proua Kosta. Eh, palju tänu, eh, ma sooviksin tänada mõlemat esinejat, tegemist on väga olulise teemaga ja meie oma komisjonis tahaksime anda oma panuse siin lahenduste leidmisse. me näeme täiesti selgelt, et äh, üksikvanemate arv kasvab järjest see on Äh, täiesti ilmne nähtus Euroopa Liidus, meil on vaja aga suuremat statistilist äh, baasi, meil on vaja rohkem uuringuid sel teemal. Äh, heaolupoliitika peab olema läbipaistev ja me peame toetuma selgetele kindlatele parameetritele. me näeme, kuivõrd erinevad võivad olla peremudelid, kui äh, erinevad on olukorrad riikides, samuti äh, kuivõrd äh, tugev on üksikvanemaga perest päritolu mõju inimese tulevasele käekäigule. meie oma komisjonis kindlasti saame anda tõuke nende probleemide lahendamisele ja ka sellele, et siin võetakse ette rohkem uurimistöid siia võiks kaasata rohkem teadusasutusi. nüüd, mis analüüside kohta ma ei tahaks rohkem midagi öelda, küll aga poliitikate kohta. osad andmed on väga problemaatilised, võiks öelda, et meil on tegemist kahe Euroopaga meil on väga suured erinevused riikide vahel. üksikemade varal saab see eriti selgeks. Põhja-Euroopas on meil üksikemad, nad ei ole abielus, neil on väikesed lapsed, isad on alles üliõpilased, ei teeni mitte midagi ja nagu proua Tomson ka viitas ja nagu minagi olen alati rõhutanud, on siin probleemid seotud just nimelt sellega, kui lapsi saavad äh, väga noored inimesed, kui lapsi saavad teismelised. seda, äh, tihtilugu tehakse seda teadlikult. siin tuleks tugevdada nõuandeteenuseid siin on väga palju erinevaid võimalusi, erinevaid skeeme. kolmkümmend seitse protsenti, see on väga suur number. me näeme, et põhjapoolsemates riikides abiellutakse vähem, aga lõunapoolsetes riikides jälle lahutatakse rohkem samas äh, peame me vaatama seda, et äh, lapsed, kes on sündinud väljaspool abielu, saaksid ikkagi oma arenguks samasugused võimalused kui need lapsed, kes on sündinud abieludest. vanemad ja lapsed peaksid omama võrdseid õigusi, olenemata sellest, kas vanemad on abielus või mitte. Äh, see on probleem, millele tuleb pöörata rohkem tähelepanu me peame leidma poliitilise lahenduse, et no, arvestada üksikvanemate erinevate tüüpidega. no kui me tegeleme analüüsiga, siis äh, pärastpoole paneeldiskussioonil ma sooviksin äh, veel kord tulla tagasi selle juurde, millest ka proua Tomson rääkis riigid peaksid pöörama rohkem tähelepanu sellele, et äh, üksikvanemad, emad saaksid tõepoolest kätte alimendid, mis neile on ette nähtud, siin oleks vaja ühtset lähenemist Euroopa Liidus. teadlased võiksid äh, seda küsimust võib-olla rohkem uurida ja välja töötada lahendused, äh, parimad struktuurid, millised võiksid olla need meetmed igal riigil on omad meetmed, mis tulenevad äh, selle riigi traditsioonidest ja ajaloost. seal, kus perekondade võrgustikud on veel alles, äh, on äh, olukord hoopis teistsugune kui, kui riikides, kus seda ei ole. meil tuleb arvestada ka komisjoni seisukohtadega, ressursid on olemas, mitteformaalsete võrgustike näol, mida samuti tuleks kaasata. meil on vaja korraldada oma töö väga paindlikult. oluline on äh, kasutada ära kõik võimalused, on vaja luua abivõrgustikke, toetusvõrgustikke tähtis on vaadata, millised on kõige paremad lahendused Euroopa Liidus äh, ja koondada kogemused, siis meil oleks võimalik selle raportiga edastada no, positiivne sõnum. palju tänu proua Kostele, nüüd annaksin sõna veel kord äh, spetsialistidele, et nad saaksid teha kokkuvõtte pärast sõnavõttude kuulamist ja pärast komisjoni kuulamist. palun, viis minutit on teile kahjuks ainult jäänud. Allora Eh, naturalmente in cinque minuti è molto difficile, però mi sembra che siano emerse molte eh, questioni. viie minuti jooksul ei ole seda asja kerge ära teha, paistab, et äh, siin on välja toodud huvitavaid ideid ning mina tuleksin tagasi mõne punkti juurde, millest ma liiga kiiresti üle libisesin. kõigepealt paistab, et meie ettepanek on laual tagasi nimelt ettepanek, et Euroopa peaks eh, töötama välja erinevaid poliitikaid, peab toimuma muutus, mis arvestab seda, et mõnikord on vanemad noored, väga noored, nii et nendel ei olegi üldse mingit tööd. ja mõnikord noored isad mitte ainult, et nad ei taha maksta seda raha, vaid nendel ei ole võimalik maksta lastele ülalpidamiskulusid, nii et tekivad uued sotsiaalsed riskid tänu nendele keerulistele muutustele, mis on toimunud perestruktuurist ja seda tuleb arvestada. me ei tohiks kedagi häbimärgistada. aga ma läheks isegi kaugemale seda teemat käsitledes ma ei arva, et riik peaks olema ainult maksete garandiks. ja see niimoodi, et mõjutada ema vaesustaset või seda, et ema vaesusesse ei langeks. ma ei tea, kas oleks võimalik rakendada Ühendkuningriigi mudelit, et eh, astutakse vahele, kui ähm, kui ähm, isa ei suuda maksta lapsele ülalpidamist, aga võib-olla me peame arvestama hoopis uut tüüpi vaesusega, mis on tekkinud. ja siis veel üks asi, millest mul ei olnud enne aega piisavalt kõneleda. Need riigid, kes on puutunud nende probleemidega kokku varem, saavad ka äh, paremini hakkama kui need riigid, kellel ei ole eh, sidusat perepoliitikat, kõik meetmed, mis puudutavad üksikvanemaid, töötavad paremini nendes maades, kus on eh, kompleksne perepoliitika. Lõuna-Euroopast rääkides peaks olema rohkem eh, eh, garantiisid näiteks, et oleks eh, tagatud minimaalne palk, rohkem võimalusi tulla tagasi tööturule. ei arvestata kultuurimuutusi, riigil ei ole, on liiga väike roll näiteks siis, kui kasvatatakse lapsi. selles suunas on läinud Euroopa heaoluriigid. lõunamaades on langenud isegi sündivus tänu toetuse puudumisele. meie soovitustes on välja toodud ka see, et oluline on alustada avalikku arutelu sellel teemal. ja võib-olla niimoodi saaks välja töötada ka nullkulusid kaasa toovad poliitikad, kui tunnustatakse neid tingimusi, millega äh, seisavad silmitsi üksikvanemad, näiteks et on vaja mitteametlikke võrgustikke, et on vaja pakkuda paremaid lapsehooldusteenuseid ühi-, üksikvanematele ja mul on peaaegu piinlik öelda, et Euroopa Liidu üksikvanemad, üksikemad saavad saavad eelisjärjekorras panna lapsed lastehoidu, lastehoiuasutustesse, kui nad on ennast üles andnud üksikemadena ja see on eh, teatud märgi külge panemine inimele, inimesele ja niisugune asi peab muutuma, peab muutuma suhtumine. ja võib-olla hiljem räägiksin ma siis meetmetest, mis on paremini öö, eh,

naiskomisjoni liikmed või teised on rõhutanud seda, eh, kuivõrd oluline on arvestada laste ja vanemate olukorda. tuleb eh, vaadata nii emade kui isade olukorda, aga ka lastel on oma probleemid. ja seda tuleb teadvustada sest e-, emade kõrval on ka üksikisad ja nende arv kasvab. statistikat vaadates ma näen, et on kakskümmend kuus tuhat üksikvanemat Rootsis näiteks ja need on just nimelt mehed. Need erinevaid olukordi tuleb arvestada erinevates riikides ning äh, lahendused peavad olema individuaalsed, mis sobivad antud olukorras. lõunamaades on äh, perevõrgustikud paremini säilinud, neid hoitakse paremini äh, üleval. aga isegi nendes riikides, kus perekonnasuhted on suhteliselt head, hakkab asi murenema Eh, inimesed mõtlevad selle peale, eh, mis oleks selline jõud, mis asendaks sotsiaalset riiki, riiklikku sotsiaalteenuseid. Eh, ma ei kujuta ette, kas seda saaks teha näiteks tsiviilühiskond, kodanikuühiskond, et aidata üksikvanemaid sest mõnedes Euroopa riikides on kodanikuühiskond hästi arenenud, teistes mitte. tuleb kaaluda e, iga vanema olukorda ja e, püüda leida lahendust, olgu siis tegemist kas ema või isaga, kes on üksi e, sest emad võivad olla üksikud sellepärast, et nad on lahutatud, et nad on eh, kaotanud surma läbi oma elukaaslase, võib-olla nad pole olnudki kunagi abielus. olukorrad on väga erinevad. aga võib-olla siis hoopis inimesed abielluvad hiljem, ka see mõjutab lapse olukorda igatahes ma arvan, et lapse jaoks on oluline, et tema elus oleks konstantselt kaks täiskasvanut. ja ikkagi e, riik ei saa võtta endale kõiki kohustusi, mis vanemal on. kui tegemist on teismeliste vanematega, väga noorte inimestega, siis nendel on vaja väga suurt abi. E, kõigepealt nende endi vanematelt. mulle tundub, et riik ja kodanikuühiskond peaks võtlema, võtma sellise üldisema lähenemise probleemile, seda ka Euroopa tasemel, näiteks Kreekas ei olegi niisugust poliitikat, mis oleks välja töötatud üksikemasid silmas pidades. on on olemas küll meetmed emade jaoks, kelle lapsel on mingisugune kriis, aga mingit seadusandlust üksikvanemate jaoks, üksikemade jaoks kui sellist ei ole olemas. näiteks mida teha siis, kui ütleme näiteks isa on vanglas, kui ta ei saa maksta lapse ülepidamise eest ja nii edasi. suur aitäh, äh, proua Ali Brandi ja nüüd alustame siis meie teiste arutelude vooru ja läheme siis äh, nüüd selle asja tuumani. ma tahaksin tänada neid eksperte, kes osalesid siis meie esimeses aruteluvoorus ja nüüd kutsuksin siis teises aruteluvoorus esinejad siia. kõigepealt siis äh, Agalite Kirk ja Pegi Liibish, kes on üksikemade ja isade assotsiatsiooni juht me oleme täna kõnelnud sellest, et tuleb as-, võtta tarvitusele kiireid meetmeid, et Euroopa Liit peab leidma praktilised lahendused. me oleme arutanud äh, selle, äh, neid lähenemisviise, mis liikmesriikides on olemas, nüüd aga tuleb meil leida ühine lähenemine. kõigi nende olukordade jaoks, nii et, et Euroopa Liit saab tõesti tegutseda nii kiiresti kui võimalik niisiis tutvustaksin nüüd meie järgmisi eksperte, äh, kõigepealt äh, organisatsiooni Make Mothers Matter juhti. Äh, tegemist on siis vabaühendusega, mis loodi tuhande üheksasaja neljakümne seitsmendal aastal ning selle organisatsiooni ülesandeks on Äh, suurendada emade rolli ühiskonnas ja institutsioonides ja tervitaksin siis selle organisatsiooni peasekretäri Caroline Bombasseid, aga nüüd annaksin siis sõna selle assotsiatsiooni presidendile, kellel on siis viisteist minutit. aitäh Äh, kõneleja ütleb, et ta jätkab prantsuse keeles. kõigepealt mul on väga hea meel selle võimaluse üle siin täna olla ning äh, ma kõnelen siis kõigi nende emade nimel, kes vajavad meie abi. ma püüan teha lühidalt ja selgelt, äh, rääkida sellest, millised on need soovitused, eelkõnelejad mõningaid nendest juba kirjeldasid nagu proua Matera ütles, ähm, meie organisatsioon on siis äh, rahvusvaheline vabaühendus, äh, mida on tunnustanud ka ÜRO, tegemist on ilmaliku organisatsiooniga ning meie eesmärk on siis edendada naiste rolli ühiskonnas ning äh, rahvusvahelistes ja rahvuslikes organisatsioonides. me teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et emade häält võetaks kuulda. mina täna siin tahan hoolitseda selle eest, et teie kuuleksite nende emade häält, keda teie Euroopa rahva valitud esindajatena siin ka esindate. täna pöörame me loomulikult erilist tähelepanu üksikemadele. tuhande üheksasaja neljakümne seitsmendast aastast alates on meie organisatsioon MMM kutsunud siis äh, maailma liidreid ja otsuselangetajaid üles pöörama tähelepanu emade sotsiaalsele väärtusele ja sellele, kui olulised nad on maailma tuleviku seisukohalt. me oleme siis üheks partneriks äh, pereplatvormile, mille algatas teadusuuringute peadirektoraat ning äh, märtsis kaks tuhat üksteist peaks siis ilmuma ka äh, meie raport Äh, mis on aluseks siis uue Euroopa perepoliitika väljatöötamisele niisiis teie kui parlamendisaadikud äh, olete palutud ka oma panust andma sellesse ettevõtmisse ning äh, see on ka üks põhjus, miks meie siis oma teadmisi teile, teiega jagame. me meie organisatsioonil siis paluti koostada raport emade olukorra kohta Euroopas. selleks, et seda raportit koostada, selleks, et äh, tõesti äh, esindada emasid ja mitte lihtsalt emadest kõnelda, äh, korraldasime me siis online küsitluse, kus üle üheteistkümne tuhande ema vastas see küsitlus leidis aset siis kahe tuhande kümnendal aastal veebruarist augustini eh, kuueteistkümnes riigis ja kümnes keeles. mul on väga hea meel, et ma saan täna eh, kõnelda teile siis just nimelt üksikemade nimel ja tutvustada teile selle küsitluse tulemusi Nendest viieteistkümnest tuhandest üheksasajast naisest, keda me küsitlesime, me küsitlesime nende prioriteete. suurem osa nendest naistest on kas lahutatud äh, või elab lahus. Äh, iga neljas ütles, et nad ei ole kunagi olnud abielus ning äh, umbes iga kümnes oli siis lahus. ja me ei küsitlenud siis noori emasid, kes, emasid, kes olid siis nooremad kui kaheksateist aastat, nii et, et teismelised emad nemad meie küsitlusest puuduvad. kõik need naised, keda me küsitlesime, tunnistasid, et emadus oli nende jaoks väga suur ja pöördumatu muutus. Nad ütlesid, et pärast emaks saamist ei olnud nende elu enam sama, nende ees seisid tohutud väljakutsed ja vastutus ja paljud ütlesid, et nad ei olnud selleks väga hästi ette valmistatud samuti kõnelesid nad kõik sellest, et emadus pakub tohutut rõõmu ja äh, see tasub ennast igatahes ära. samuti esitasime neile küsimuse, mis pakub huvi teilegi. me küsisime neilt nimelt, et kui te saaksite saata sõnumi poliitikutele äh, äh, kuidas teie elu parandada, siis milline see sõnum oleks? me saime väga palju vastuseid sellele küsimusele ning vastustes kordusid teatud asjad ma nüüd siis ütlen, mida need emad soovisid teile öelda. kolm peamist teemat tõstatus. kõigepealt nad tahaksid äh, ühitada pere- ja tööelu. teiseks, nad vajavad tunnist, tunnustust. Nad äh, tahavad, et inimesed ja ühiskond oleks neile tänulikud, sellepärast et nad täidavad väga olulist rolli. ning äh, kolmandaks ütlevad nad, et neil on vaja rohkem aega, et oma laste eest hoolitseda kõigepealt, mis puudutab töö ja pereelu ühet-, ühitamist, siis eh, emad kõnelesid sellest, et eh, tööaeg ja koolide tundide aeg ei lange kokku, nad rääkisid sellest, et eh, oleks vaja lasteaedu, lastesõimi, just nimelt ka e töökohtade juures, nad kõnelesid paindlikust tööajast ja ka paljud emad tahtsid rahalist toetust selleks, et nad saaks lastega rohkem aega veeta pere ja tööelu ühitamine ei tohiks naiste arvates äh, lihtsalt olla suunatud sellele, et neil oleks kergem tööl käia, äh, vaid ka sellele, et, et ühiskond tõesti tunnustaks seda, kuivõrd olulised emad ühiskonna jaoks on. naistele tundub, et äh, nende emadust ühiskond eriti ei tunnusta ja poliitikud ei tunnusta seda eriti Nad äh, palusid äh, toetust neile kui emadele, nad tahtsid toetust ühiskonnalt, äh, toetust isadelt ka oma laste harimisel, nii et, et nad tõesti saaksid järgmist põlvkonda kasvatada. samuti soovisid need emad aega et äh, seda pühid, pühendada oma laste harimisele, eriti kui tegemist on väga väikeste lastega. kaheksakümmend protsenti emadest tahaksid siis kogu oma aja veeta just väikeste lastega, lastega, kes on nooremad kui kolm aastat. kui lapsed kooli ikka jõuavad, siis äh, naiste sõnul sooviksid nad, et neil oleks paindlik tööaeg, et nad saaksid töötada osalise tööajaga, nii et nad saaksid oma tööaega siis paremini koordineerida koolivaheaegade ja kooli eh, tunniplaanidega. tegelikkuses aga naistel selliseid valikuvõimalusi ei ole. sellele vaatamata saavad nad eh, väga hästi aru, et nende roll emadena on väga tähtis ja nad tahavad, et ka teie sellest aru saaksite. suurem osa emadest tahab tööl käia aga nad äh, ka teatud eluhetkedel tahavad veeta rohkem aega oma peredega. nii et, et äh, tuleb arvestada neid erinevaid eluperioode, mida me kõik läbi teeme Eh, sõnumis poliitikutele kõnelesid nad ka poliitikutest, eh, laste hooldusõigusest kahe lahutatud partneri vahel, sellest, kui olulised on eh, isad laste haridusel, nad nõudsid rohkem õiglust, rääkisid ebastabiilsusest, vägivallast, eluasemest, abist peredele ning inimeste ettevalmistamisest vanemaks olekuks. üksikvanemad, üksikemad Äh, elavad väga keerulist elu, nende elu on palju keerulisem kui abielus või paarisuhtes olevate naiste elu. aga ometigi on nende roll emadena sama oluline kui teistegi naiste oma, nemad soovivad samuti ühiskonnapoolset tunnustust ja neil on vaja aega olla emad üksikemade jaoks on ajapuudus just see, mis põhjustab kõige rohkem stressi ja ebakindlust ja see omakorda mõjutab ka lapsi. Euroopa Komisjoni raportis laste vaesuse kohta öeldakse, et üksikvanemate lasted on Euroopa Liidus suuremas vaesuse ohus. me teame, et suurem osa äh, äh, ühe vanemaga peresid on selliseid, kus on olemas ainult ema ja, ja mitte isa ja sellistel peredel on tõesti väga palju probleeme. Äh, need probleemid puudutavad kõiki Euroopa Liidu regioone, kõiki ühiskonnaklasse kui äh, vanemad, äh, kui pere laguneb, äh, siis loomulikult lang-, langevab, langeb kohe elatustase, kaob ära säästu mastaabi, mastaabisäästu võimalus. Euroopas on ühe peredega vanemad, ühe vanemaga perede hulk kasvamas Eh, see protsent on eh, kasvanud eh, kuuelt kuueteistkümnele viimase paarikümne aasta jooksul ja suurem osa nendest lastest siis elab, nagu juba öeldud, koos emaga. tegemist on pakilise probleemiga ja mitte ainult probleemiga emade jaoks, vaid see puudutab ka lapsi ja ühiskonna tulevikku seega ma tahaksin teid tänada selle algatuse eest, et te hakkasite seda raportit koostama Äh, daamid ja härrad, paljud teist on koostanud väga huvitavaid raporteid ja arvamusi, mis kirjeldavad naiste ja emade probleeme. me soovime teid selle töö eest tänada. Te olete kutsunud meie organisatsiooni äh, pakkuma teile ideesid ja praktilisi lahendusi. millised need siis oleksid? lisaks äh, Äh, toetuste ja huli, hulga ja kvaliteedi suuretamist tuleb äh, pöörata tähelepanu ka lahendustele teistes valdkondades, näiteks mis puudutab raha, käibemaksu ja peretoetusi ning teenuseid, äh, see on valdkond ja kui kõnelda nüüd majandusest, siis me peame tunnustama seda mittetasustatud tööd, mida kodus tehakse pere eest hoolitsemisel. nüüd, kui pere laguneb, siis tuleb rõhutada ajafaktorit, seda, kui oluline on isade osalus, eluasemetingimusi ning äh, pere kooshoidmist, kui üks partneritest peab tööd õhtul väga palju ringi reisima. me peame ka poliitilisel tasandil naisi ja emasid palju rohkem kaasama, eriti kohalikul tasandil nüüd jällegi rahast kõneldes, äh, üksik vanemaga peredel on vaesuse oht suurem, see on kuskil kaks-kolm korda suurem kui tavalistel peredel. me peame vältima seda olukorda, et üksikemad ja nende lapsed satuvad vaesusesse, kui me ei taha, et vaesus ühelt põlvkonnalt teisele edasi kanduks ja seetõttu meie organisatsioon koos äh, perede ühendustega on nõudnud, et käibemaksu kohandataks niimoodi, et äh, määrasid vähendataks sellistel toodetel ja teenustel, mis äh, on mõeldud just äh, laste jaoks. pike, selliste meetmete pikemaajalise mõju oleks Euroopale väga oluline. komisjon on seda meedet juba käsitlenud nõukogule tehtud soovituses ning seda meedet praegu arutatakse Euroopa tasandil ja vaadatakse, kuidas sellist süsteemi saaks välja tootada. nii et, et lastekaupadel ei tohiks olla käibemaksu ja väga hea on see, et Euroopa Liit pöörab praegu just väga palju tähelepanu üksikvanematele, üksikemadele. meie ettepanek oleks selline, et Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid vaataks, kuidas peretoetused on struktureeritud, et neid makstakse tõesti õigesti ja koheselt välja, niipea kui esimene laps sünnib perre. majanduslikus kontekstis on meil vaja lahendusi, mis tunnustaksid pere sees tehtavat tööd, mida ei tasustata. emade töö on tohutu, see annab tohutu panuse SKT-sse, aga seda ei tunnustata ja selle eest ei maksta. me leiame, et tasustamata töö väärib tunnustust äh, on oluline, et ühiskond tunnustaks ja tunnistaks seda, et meie peamine väärtus on just nimelt inimkapitaal äh, alates lastest, nii et, et tuleb äh, pere heaks tehtavat tasustamata tööd tunnustada. samuti leiame me, et naised vajavad ka rahalist tunnustamist, mis puudutab näiteks pensione või õigust osalise ajaga töötada samuti tahaksime, et isad oleks rohkem kaasatud laste kasvatamisse. et, et nad toetaks üksikemasid, eriti selliseid üksikemasid, kes on lahutatud. perega tegelemine nõuab aega, aga see sõltub ka sellest, millises eluetapis inimene on kuskil kahekümne viienda, neljakümnenda eluaasta vahel on surve naistele kõige suurem ja sellega tuleks ka arvestada. sotsiaalpoliitikast kõneldes siis äh, lahutamise kulud nii inimlikus kui rahalises mõttes on väga suured ja siin meil tuleb rakendada meetmeid. ma ei taha öelda, et me peame abielupaari iga hinna eest koos hoidma. me peame töötama välja süsteemi, mida rakendada, kui see juhtub peresuhted on nüüd muutunud üha keerulisemaks. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias rõhutab mitte üksnes majandust, vaid ka sotsiaalpoliitikat. me loodame, et selle strateegia raames äh, tulevad päevavalgele ka uuenduslikud ideed äh, perekondade paremaks toetamiseks. sellepärast, et äh, kriisi ajal on perekonnad just nii-öelda need šokimaandajad või pelgupaigad, mis võimaldavad inimestel rasked ajad üle elada meie organisatsioon nõuab ka eh, Euroopa heade tavade koodeksi väljatöötamist sotsiaalabi vallas ning eh, la-, eh, isad tuleb siis laste ellu kaasata niipea, kui laps sünnib. samuti tahaksime rõhutada, kui olulised on investeeringud, investeeringud, mida enamikes liikmesriikides tuleb teha, hoolitsema selleks, et et kõikidel peredel, kus on lapsed, oleks korralik eluase samuti on oluline, et meil oleks Euroopa tegevuskava, mis toetab töötajate mobiilsust ning sellised kavad peavad arvestama võimalusega, et pered äh, lahutatakse selle suurema liikuvuse tõttu me peame hoolitsema selle eest, et need peretoetused, mida liikmesriigid maksavad, äh, saavad makstud mõistliku aja jooksul ja mitte terve väga pika aja pärast. me peame edendama koostööd siis äh, inimese koduriigi ja selle riigi vahel, kus ta parajasti asub, kui on tegemist inimestega, kes siis töötavad väljaspool või lihtsalt äh, väljaspool oma riiki või reisivad. Euroopa peab kaitsma ja toetama peresid äh, selleks, et perede lagunemist ei toimuks sest eh, nagu ma ütlesin, eh, eh, pere mängib sotsiaalses ühtekuuluvuses väga olulist rolli ja see on inimestele rasketel aegadel pelgupaigaks. samuti tahaksime, et emad ja naised oleksid kaasatud nende poliitiliste, kohalike poliitiliste otsuste langetamisele, mis neid puudutavad. näiteks Pariisi eeslinnades Prantsusmaal oleme me loonud sellised väikesed emade rühmad. tegemist on siis emadega, kes kõnelevad emadega mis puudutab nüüd ebakindlust, vägivalda, kuritegevust, nendes Pariisi eeslinnades siis eh, emad teevad just koostööd, et leida lahendusi ja neid lahendusi ka ellu rakendada. see tähendab, et need naised tegutsevad oma laste tuleviku nimel, tegutsevad selle nimel, et ühiskonda parandada ja eh, julgeolekut oma elupiirkonnas suurendada niisiis, äh, nagu ma ütlesin, ma esitan, esindan siis organisatsiooni MMM, ma olen üritanud äh, olla ideoloogiavaba ja ma ainult palun, et äh, te tunnustaksite siis emade rolli täielikult, tasustaksite seda. proua Mateera, daamid ja härrad, suur aitäh, et mul oli võimalus täna oma organisatsiooni nimel teiega kõnelda, aitäh! Annette Liedekerk e adesso diamo invece la parola al palju tänu, proua Liedekerk. nüüd saab sõna teine ekspert eh, Saksamaa üksikemade ja isade eh, ühingust Saksamaalt Berliinist sooviksin meenutada, eh, et ühing loodi tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal, et toetada üksikvanemaid. sellel ühingul on üheksa tuhat liiget, ta esindab kolme miljonit üksikvanemat. sõna saab Becky Liebisch ja väike nõuanne no püüdke palun rääkida mitte liiga kiiresti, vastasel korral on tõlkidel raske oma tööd teha. Teil on viisteist, seitseteist minutit, aga palun rääkige vabalt, et tõlkidel oleks hõlpsam. Fast. Yes, I will. <laughs> If it's okay. I prepared in English and I uh, like to practice. I'm not. ma valmistasin ette oma äh, eh, oma ettekande inglise keeles. ma tänan, et te mind siia kutsusite. tegemist on üksikemade, üksikisade föderatsiooniga, tegemist on vabaühendusega. kuuekümne seitsmendast aastast alates me teeme oma tööd ja me ühinesime assotsiatsiooniga kahe tuhande seitsmendal aastal. me töötame siis koos vabaühendustega, kes eh, on oma sihtgrupiks võtnud üksikemad-isad Austrias, Šveitsis ning me püüame leida rohkem organisatsioone nendes maades ja luua neid organisatsioone. mis puudutab minu organisatsiooni Üksikemade Üksikisade Assotsiatsiooni, siis eh, me püüame anda üksikemadele ja isadele eh, rohkem jõudu, et nad saaksid elada nii, nagu nad tahavad näiteks, et nad, kuidas me aitame neid äh, hakkama saada väikese eelarvega, mis nendel on ja see mm, äh, on peegeldunud ka Saksa äh, tööhõivepoliitikas ja perekonnapoliitikas. muidugi olukorrad on väga erinevad sest et on vaja rakendada väga konkreetseid meetmeid, mis sobivad sellele emale või sellele isale. aga kui meil ei ole mingeid standardeid, siis olukord ei muutu. mis puudutab üksikemasid, siis Saksamaal on olukord natukene erinev kusagil äh, kakskümmend, kolmkümmend äh, protsenti on siis üksikvanemega äh, pere, pered, aga enamus nendest peredest on just nimelt üksikemadega pered. üksikvanemad väga sageli, nendel on üks laps, kaks kolmandikku vanemaid on selliseid, kellel on mm, üks laps, kahekümne kolmel protsendil on kaks protsenti ja kaks last ja kolme lapsega perekondi on tunduvalt vähem. me räägime ikkagi põhiliselt praegu siin üksikemadest ja üksikisadel on tavaliselt kusagil kümne-viieteist aasta vanuses olevad lapsed ning te näete siin, millistes piirides on üksikvanemate sissetulekud ja peab ütlema, et nende sissetulek on ühe leibkonna ja kohta vähem kui poolteist tuhat eurot ning see näitab, kuidas vaesus on kasvanud viimase kümne aasta jooksul. üksik Äh, vanematega perekonnad on siin ära toodud ja ka kahe vanemaga perekonnad ning üksikvanematega perekondades on tõusnud, ähm, on tõusnud äh, vaesus, nii et me ei tea täpselt, miks seda põhjustatud on. kui nüüd rääkida üksikemadest, siis äh, Saksamaal nagu teisteski riikides on see, on tõsi see, et ähm, et eh, üksikvanema, üksikemaga pered on vaesemad, neli kuni nelikümmend protsenti nendest on eh, töö, kannatavad tööpuuduse all, nende tervis on kehvim. Saksamaal on eh, sugudevaheline palgalõhe kakskümmend kolm protsenti, nagu näitavad kahe tuhande kaheksanda aasta andmed. kahe kakskümmend üheksa koma üheksa protsenti naistest töötas üldse madalapalgalistes sektorites. nüüd millised on meie eh, poliitikad ja lahendused? selleks, et saada aru üksikemade olukorrast, on vaja analüüsida põhjusi ja see möödunud aastal niisugune analüüs tehti, eh, töödi välja, toodi välja, et nad on eh, töötud, teevad osaajaga tööd, nad saavad madalaid palka, maksavad kõrgeid makse, äh, ei ole lapsehoolduskohti ja e, lapsetoetus, ülalpidamistoetus ei ole piisav äh, on äh, olemas lapsetoetused riiklikul tasemel, programmid, et hõlmata üksik emasid Eh, on eh, olemas ka eh, meie tööhõiveministeeriumil programmid, kuidas hõlvata teatud elanikkonna kihte, näiteks migranttöölisi aga eh, kuussada kolmkümmend tuhat inimest, kes on üksikvanemad, ei ole leidnud endale sobivat tööd, vaatamata eh, sellele tööle, mida teevad, eh, mida tehakse siis tööhõiveametites. paljud nendest on üksikvanemad ning üheksakümmend viis protsenti nendest, kes pikaajaliselt tööd ei leia, on just nimelt üks, üksikemad seitsmekümne, seitsekümmend üheksa projekti rahastati, selleks kulutati kuuskümmend miljonit eurot et anda võimalus üksikvanematel leida endale koht tööturul läbi mitmesuguste e, tööhõivekeskuste, neid konsulteeriti individuaalselt, tõsteti nende kvalifikatsiooni ja pakuti e, lapsehooldusteenuseid. aga nüüd ma tahaksin rääkida natukene otsemaksetest lapse e, puhul. OECD kritiseerib Eh, kogu aeg seda Saksamaal mm, populaarset poliitikat, et suurendatakse lapsele ette nähtud toetusi. Eh, aga mm, UNICEF-i raport tuleb umbes eh, samadele järeldustele. Hans Pökleri fond näitab, et et et eh, perepoliitika ei ole suutnud vähendada vaesust. üks põhjus selleks on see, et eh, põhjusi on erinevaid. Saksamaal eh, kogu aeg räägitakse järjest rohkem selles osas, et sellest, et oleks vaja fundamentaalselt muuta peretoetuste probleemi viimase kahekümne aasta jooksul on olnud väga palju programme naiste tööturule toomiseks ja need ei ole olnud edukad. minu organisatsioon ja ka paljud teised organisatsioonid on öelnud, et üksikemasid ei õnnestu tööturule tuua nii kaua, kui tegemist on niisuguse tohutu kallutusega ühe sugupoole poole, poole ja asi pole mitte selles, et nad on üksikemad, vaid asi on selles, et nad on naised ja siis, e, et nad on emad. E, tööturul ei peaks rakendama mitte ühte programmi teise järel e, et lihtsalt näidata kõiki asju statistikas heas valguses, vaid kõik need meetmed, mida praegu on rakendatud, peaksid eh, olema analüüsitud, neid peaks hindama. ja öeldakse, et just nimelt eh, sellisel regionaalsel kohalikul tasemel võib saavutada edu. tekib küsimus, millised praktilised eh, lahendused, millised poliitilised lahendused oleksid mõttekad üksikemade puhul. praegu Saksamaal on läbi viidud esimene mm, valitsustasemel äh, äh, uurimus, äh, mis vaatab meeste ja naiste võrdõiguslikult ning tuldi järeldusele, et naistel takistatakse osalemast sotsiaalelus, tööturul mm selleks, et olukorda muuta, oleks vaja eh, paika panna minimaalne palgatase, oleks vaja eh, kvoote eh, naiste puhul juhtiv posi-, puhtavates positsioonides ning peaks olema peresõbralikud, peresõbralik tööaeg ning oleks vaja reformida lastetoetuste süsteemi. Saksamaal on võrdõiguslikkus, kuid see võrdõiguslikkus puudub siiski lapsehoolduse, karjääri, hariduse eh, ja mõnes teises valdkonnas ning eh, see eh, raport, mis hiljaaegu ava, avaldati, näitab, et just nimelt võrdõiguslikkus on see kõige olulisem asi perekonna puhul E, võrdõiguslikkus on kaasaegse ühiskonna keskne eesmärk Euroopas ja seda võib mõista väga üldises mõttes niimoodi, et e, erinevatel sugupooltel on võrdsed võimalused osaleda ühiskonnaelus igal võimalikul moel, igal võimalikul tasemel. minu järeldus on selline, et üksikvanemate organisatsioonid ei ole täheldanud mingit järgus, jätkusuutlikkust poliitiliste projektide ja heade praktikate osas. üksikemade puhul rakendatavad eh, poliitikad näitavad, et nende probleemidega ei ole toime tuldud ning eh, on vaja muuta struktuure, mis põhjustavad eh, ebavõrdsust häid ideid on palju, mis võimaldavad hõlmata eh, naisi paremini ühiskonda, kuid see tähendab, et ka eh, eh, vastutus peab olema võrdsemalt jaotatud ning alustagem sellega täna. suur tänu! palju tänu proua Liivishile, ütleb proua Matera nüüd me saame süveneda sellesse teemasse ja anname sõna Euroopa Komisjoni esindajale. aitäh, ma teen äh, lühidalt, aga ma keskenduksin mõningatele asjadele, mida sõnavõtjad mainisid. kõigepealt äh, laste vaesuse küsimus. nagu ma varem juba ütlesin, komisjoni seisukoht selles küsimuses on et kõik lapsed peaksid saama toetust ning erilist tähelepanu tuleks pöörata nendele, kes, kellel on siis nende olukorra tõttu kõige suurem vaesuse oht. Äh, seetõttu ma arvan, et need lapsed, kes elavad siis ühe vanemaga peredes või peredes, kus on rohkem kui kolm last, on samuti suurenenud vaesusohus ning äh, seega tuleks erilist tähelepanu pöörata ka sellistele peredele. nüüd tasustamata tööd mainiti. tegemist on teemaga, mis juba aastaid on olnud äh, soolise võrdõiguslikkuse üksuse tegevuskavas. Äh, me peame silmas just äh, neid inimesi, kes siis tegelevad kellegi eest hoolitsemisega, mitte ainult laste eest hoolitsemisega, aga vaid ka vanemate inimeste eest hoolitsemisega ja teiste sõltuvate pereliikmete hoolitsemisega. tegemist on teemaga, mille juurde komisjon tuleb tagasi Äh, veel üks teema, mis äh, tõstatus äh, möödunud nädalal siin teie komisjonis, kui võeti vastu raportit naiste vaesuse kohta, nimelt miinimumsissetuleku küsimus. ma arvan, et komisjon peaks siin astuma samme selleks, et kehtestada selline miinimumsissetulek kõigi jaoks kõigi riikide jaoks välja arvatud siis äh, Kreeka, Itaalia, kus selline äh, miinimum juba on olemas, aga enamikes teistes riikides on see miinimumsissetuleku määr niivõrd väike, et see ei võimalda inimestel vaesusest välja rabeleda. meil on vaja sellist miinimumsissetuleku määra, mis võimaldaks inimestel elada väärikalt samuti öeldi siin, et lihtsalt raha ülekandmine probleemi ei lahenda me peame läbi mõtlema kogu selle ühtesobitamise mudeli, et äh, arvestada ka üksikvanemate vajadustega. Äh, heade tavade kohta on mul palju näiteid, mainiksin äh, näiteks Chapeto projekti, mis käivitati Soomes ja seejärel ka Prantsusmaal ja mitmes teises riigis Äh, kus on olemas siis laste äh, hoolega, hooldusasutused, mis tegutsevad kakskümmend neli tundi ja kuhu lapsed, äh, kus, kuhu, kus siis vanemad toetust saavad. samuti tahaksin rõhutada, kui oluline on tunnustada perede rolli laste kasvatamisel. mina ise olen lapsevanem ning enamasti me ütleme, et pärast kooli tuleb teha seda või teist, aga nii ei saa, me oleme vanemad, me peame oma vanema rolli täitma ning äh, lõpetuseks äh, tahaksin samuti teatada, et äh, vaesusevastase platvormi raames on plaanis välja töötada soovitus, kuidas äh, siis äh, vältida laste vaesust ja see soovitus peaks siis äh, käsitlema kõiki neid teemasid. see soovitus peaks vastu võetama siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal niisiis, need on need peamised teemad, millele komisjon selles arutelus saaks keskenduda jällegi tahaksin tänada parlamenti, et te olete siin algatusvõimet üles näidanud ähm, ning loodame, et see asi areneb edasi. aitäh. La commissione, adesso invece diamo la parola ai colleghi per degli interventi, per delle domande da fare ai nostri esperti. Do la parola a eh, Ilda Figuredo, relatore ombra per il gruppo Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica. Muito obrigada, eh, senhora deputada. aitäh. ma vabandan, ma jäin natuke hiljaks, minu lennuk jõudis üsna hilja Brüsselisse. minu arvates on see teema, mida me arutame, väga oluline diskrimineerimise vallas, naistevastase diskrimineerimise vallas tõstatub küsimus üksikemadest, kes elavad koos oma lastega. tegemist on siis olukorraga, mis põhjustab probleeme. samas Äh, on nendel naistel lisaks sellele, et nad on emad, ka vaja tööl käia või on nad siis töötud üksikemad, kes peavad toime tulema sellistes oludes laste kasvatamisega? väga tihti on olukord tõesti väga tõsine. praeguses olukorras Äh, kus mõnedes riikides, näiteks Portugalis, äh, Portugali olukorda ma tunnen kõige paremini, äh, aga lisaks Portugalile veel Hispaanias, Kreekas, ka Iirimaal on kasvanud vaesus, sotsiaalteenuseid on kärbitud, toetusi on kärbitud, ka peredele mõeldud toetusi on kärbitud ning äh, siis on öö, äh, olemegi me selles olukorras, kus üksikemad peavad laste eest hoolitsema väga väikese rahaga või käivad üksikemad, kes peavad käima tööl ja hoolitsema ka laste eest. möödunud nädalal toimus meil siin Agora konverents vaesuse teemal. paljud organisatsioonid küsisid äh, parlamendisaadikutelt, äh, palusid, et parlamendisaadikud siis nende nimel väljendaksid nördimust selle üle, et sotsiaalne ebavõrdsus kasvab, et vaesus kasvab. eriti äh, vaesus väga spetsiifilistes sotsiaalsetes rühmades, naised, lapsed, noored. loomulikult mõningates riikides on äh, tööpuudus noorte hulgas juba üle neljakümne protsendi. Agora konverentsil leiti, et äh, sellisele olukorrale tuleb juhtida kõigi tähelepanu. Äh, parlamendi liikmetel paluti väljendada viha ja nördimust sellise kasvava vaesuse teemal eriti siis äh, mõjutab see vaesus just nimelt konkreetseid ühiskonnasektoreid, nagu siis ka üksikemasid, kelle probleeme me täna arutame. samuti võiksime samasmoodi rääkida vanema, vanemaealistest naistest äh,, ka nemad peavad toime tulema väga väikeste pensionitega, sest et nad on äh, kogu oma elu töötanud madalapalgalisel töökohal, nende, neil on olnud ebakindel töökoht, nad ei ole väga kaua töötanud, sellepärast et neil on olnud lapsed, nii et, et ka äh, nai-, vanemaealistel naistel tuleb tihtipeale elada väga väikese pensioniga väga suures vaesuses meil oli Euroopa vaesusevastase võitluse aasta, aga sellele vaatamata vaesuse näitajad Euroopas kasvavad. keskmised näitajad siis äh, ei lange. kui vaadata Euroopat, siis meil on siin äh, rikkad riigid, kus on majanduskasv ja on väga vaesed riigid, kus majandus hakkab kokku tõmbuma ning äh, need äh, lõhed inimeste jõukuse taseme vahel on tohutud ning vaesus on äh, väga tõsine probleem paljudes riikides. majanduslikud meetmed, mis on välja pakutud, eriti siis majanduse juhtimise pakett, võib olukorda isegi halvendada, sest et need meetmed ei sisalda solidaarsuspõhimõtet. Need meetmed ei arve, arvesta majandusliku, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsusega. vaesusest ei ole õigesti aru saadud, sellele ei läheneta õigesti ja ka tööhõivest ei ole õigesti aru saadud ja ei, sellele ei läheneta õigesti selles majanduse juhtimise paketis. samuti ei ole tõstatatud soolise õigluse küsimust ja võrdsuse küsimust see kõik äh, paneb muretsema. see on ka üks põhjus, miks me täna seda arutelu siin peame. mina lihtsalt tahtsin mõningaid nendest muredest täna väljendada. ma tahtsin väljendada seda nördimust, mida tunnevad paljud äh, sotsiaaltööga tegelevad organisatsioonid, mis möödunud nädalal Agora konverentsil siin Euroopa Parlamendis esindatud oli kui meie komisjon äh, nendel teemadel sõna võtaks, neid muresid väljendaks, siis see oleks tõesti suurepärane ja oleks suurepärane, kui me tuleksime välja mõningate ettepanekutega, nii et, et ma lihtsalt edastasin selle sõnumi, mis tõstatus möödunud nädalal Agora äh, konverentsil. ma arvan, et meil on vaja tagatud miinimumsissetulekud Euroopa tasandil me peame sellele mõtlema, arvestades äh, vaesusolukorda, eriti vaesust naiste hulgas, mis omakorda viib siis selleni, et ka lapsed elavad vaesuses. Need on kaks vaesuse liiki, millele tuleb keskenduda. aitäh ja nüüd on mul siin terve kõnelejate nimekiri ja nüüd Rahvapartei esindaja no, quelques questions précises. Eh, palju tänu, eh, eh, proua juhataja, ütleb proua Luling, et mul on mõned küsimused. kõigepealt esimesele kõnelejale liikumise Make Matters Matter juht rääkis loomingulisest lähenemisest, aga samas ka käibemaksust. mina tahaksin teada, kuidas, milline võiks olla teie meelest äh, loov lähenemine käibemaksu valdkonnas, siin on väga konkreetsed eeskirjad ja reeglid, millest lähtutakse. Äh, siin on tegemist vähendatud maksumääradega, mida liikmesriigid kas äh, siis rakendavad või ei rakenda kohaldatakse teatud esemete, näiteks laste kingade vabastust käibemaksust. milline on siis teie poolt välja pakutud loov lähenemine sellele küsimusele, tahaksin teada. ja te rääkisite ka sellest, et SKT arvestamisel tuleks rohkem arvestada äh, tasustamata tööga, mida naised teevad, aga kuidas seda siis kvantifitseerida? osades riikides, kus naiste tööhõive määr on madalam, tähendaks see siis seda, et SKT äkitselt kerkiks väga palju liikmesriigid äh, peavad äh, eraldama vahendeid Euroopa Liidule äh, oma SKT alusel ning siin tekivad sellisel juhul samuti küsimused see võiks tuua kaasa osade liikmesriikide sattumise halvemasse olukorda. Te äh, rääkisite perekondadele toetuste maksmisest ja see on päris selge, et seda on vaja teha. on vaja toetusi, mida makstakse emadele, see on päris selge Te rääkisite ka äh, lastehoiuasutustest. Äh, juba tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal oli meil äh, komisjonis arutusel raport sellel teemal. sellest on juba palju räägitud ja meil ei ole siin vaja nullist alustada. kui soovitused vastu võttes, kui soovitused ellu rakendataks, siis oleks see olukord juba nagunii parem. Te rääkisite äh, teenuste, lapsehoiuteenuste ööpäevaringsest pakkumisest, aga kes seda rahastaks? Te räägite, et emadel peaks olema rohkem roll, rohkem aega oma ema rolli täitmiseks äh, tuleks arvestada poliitikate kujundamisel ka inimeste elutsüklitega. see, mida te eh, nõuate, on eh, küll õigustatud, aga see on väga keeruline ellu viia. ma tahaksin teada, kuidas te seda kõike kavatsete rahastada, kuidas te kavatsete seda ellu viia? mis puudutab vaesuse kohta käivat statistikat, eh, siis Äh, ma sooviksin rõhutada, et statistikasse tuleb suhtuda suure ettevaatusega. Äh, mina esindan Luksemburgi ja kui keegi on Luksemburgis vaene, siis äh, näiteks teisel pool piiri Prantsusmaal on vaesusel hoopis teine tähendus kõik oleneb äh, ju taustsüsteemist ja üldisest elatustasemest. Äh, ja näiteks äh, miinimumpalk tuhat kaheksasada eurot kuus kvalifitseerimata töö eest Luksemburgis on täiesti tavaline, aga Saksamaal räägitakse hoopis teistest summadest, seal räägitakse kaheksasajast eurost ma tean, et eh, saadikud tahavad Euroopa tasandil garanteeritud miinimumpalka, aga see summa ei saa olla kõikides liikmesriikides ühesugune, sest et olukorrad liikmesriikides on väga erinevad. me peame olema siin väga ettevaatlikud. me ei saa püstitada utoopilisi nõudmisi. see kindlasti ei oleks naistele kasulik üks küsimus on mul veel eh, Saksa eksperdile. ma tean, et Saksamaal on praegu käimas väga suur arutelu eh, sellel teemal, mida tuleks teha toetustega, kas oleks mõistlikum maksta raha või oleks mõistlikum eh, näha ette teatud teenused lastele siin võiks loomulikult igal liikmesriigil olla õigus otsustada, kuidas ta lapsi toetab. oluline on see, et toetused jõuaksid tõepoolest lasteni. me oleme Luksemburgis no, samuti proovinud teha nii, et äh, näha ette äh, teatud teenused lastele no,, kirjutanud välja vastavad tšekid perekondadele siin tuleb mängu juba subsidiaarsuse küsimus. me ei saa leida kõigile kahekümne seitsmele riigile täpselt ühesuguseid lahendusi. Eh, nüüd saab sõna proua Tomson ning ma sooviksin paluda kolleegidel tõepoolest ajast kinni pidada. kõigepealt ma tahaksin kommenteerida eh, proua Liiviši sõnavõttu tõepoolest oli väga huvitav see, mida te ütlesite, et asi on tegelikult selles, et tegemist on naisega ja siis eh, emaga. et need on kõige olulisemad asjad. see on väga õige lähenemine. tööturul on naisi Saksamaal tegelikult eh, peaaegu et kõige vähem nendel mm, kui äh, sa oled naine ja kui sa töötad teenindussfääris või kui sa töötad Volkswagenis, siis on asi hoopis erinev ja sellepärast ma olen teiega nõus, aga ma ei usu, et äh, lahendus oleks miinimumpalgas meie toetame eh, miinimumsissetulekut. meie ei toeta mitte miinimumpalka, miinimumsissetulek põhineb eh, SKT-l, mis eh, on erinevates liikmesriikides miinimum, miinimumpalk puudutab tööturgu ja te peaksite e, siin rääkima Saksamaal just nimelt miinimumsissetulekust, mitte miinimumpalgast. aga tegelikult e, naiste olukord paraneb e, selles tööturul. mis puudutab perekonnapoliitikat, siis ma kardan, et me näeme tulevikus vähem perekonda kui me vaatame tööturgu, siis me võime vaadata samal ajal ka äh, abieluturgu. asi on järjest rohkem nii, et suurtes linnades on naisi rohkem kui mehi ja kaugemates piirkondades on mehi rohkem kui naisi. ja mõnes Euroopa riigis on seitsekümmend protsenti naistel äh, kõrgharidus ja nad lihtsalt ei taha torujüriga abielluda. ja no sellepärast nad valivad endale äh, üksik äh, ema elu, nad võib-olla kasutavad isegi kunstlikku seemendamist selleks, et saada endale last ja minu arvates äh, meie maal ei ole asjad õiged, sellepärast et igal emal, igal üksikemal peaks olema õigus saada toetust, aga kui sa oled adopteerinud lapse või kui sa oled valinud üksikema elu, eh, kui sa oled valinud näiteks kunstliku seemenduse, siis tegelikult sa ei peaks saama toetust ja tegelikult paistab, et see on uus e-, elamisviis, selline inimeste vaba valik ja teie rääkisite siin Itaaliast, et eh, perekond peaks hoolitsema, et eh, riik peab hoolitsema. aga ma mäletan, kui mina olin noor, siis oli üks eh, põgenik ja siis, kui ta tuli Tšiilist Rootsi, E, siis vahepeal oli tema mees juba jõudnud abielluda. ja e, siis ma küsisin, et mikspärast sa Tšiilisse, miks sa koju tagasi ei lähe, sul mees on ju vahepeal abiellunud ja ta ütles, et ta ei taha minna, sellepärast et siis hakkab tema elu juhtima uuesti tema isa ja ta seda ei taha minu arvates peaks vähemalt ehm, Euroopas olema naistel valikul, eh, kas eh, olema selline valik, kas nad on täiesti iseseisvad või eh, nad lasevad emal-isal oma elu juhtida, see peaks olema igatahes iga inimese täiesti vaba valik. Grazie onorevole Tomson, allora adesso la parola. aitäh, proua Tomson ja nüüd saab nüüd ma annan siis sõna meie ekspertidele, kellel on umbes kümme minutit ja kõigepealt proua Laidekirk. kõnelejal ei ole mikrofoni. kõigepealt ma vastaksin proua Lullingile. see, millest ma täna rääkisin Äh, on see, mida emad äh, soovivad, äh, mida nad on öelnud küsitlustes. Nad soovivad rohkem aega, nad soovivad, et nende probleemidest saadakse aru, et saadakse aru, kui raske on pere ja tööelu ühitada. Nad paluvad, et nad saaksid tööl käia. aga Äh, nad tahavad töötada rohkem siis, kui lapsed on vanemad ja vähem siis, kui lapsed on väikesed. mida mina siin täna tegin, ma lihtsalt edastasin teile emade sõnumi. Äh, nemad kõnelevad ema rollist äh, vägagi murelikult ja nad on välja toonud oma prioriteedid see ei tähenda, et nad ei tahaks töötada, nad tahavad küll, aga samas tuleb aktsepteerida seda, et nende elus on perioode, kus pere ja lapsed on olulisemad. on perioode, kus nad saavad ta,, tahavad töötada rohkem ja perioode, kus nad tahavad töötada vähem. see peegeldab nende igapäevast elu ja nad teavad, et eh, elu, kuna elu ei ole kerge, siis nad alati ei saa teha seda, mida nad tahavad. Nad tahaksid ka loomingulisi lahendusi käibemaksu osas, siis ähm, selline palve esitati meile emade poolt väga tihti võib öelda, et tegu on nende poliitilise sooviga. Nad ütlevad, et meie kasvatame lapsi homse Euroopa jaoks, nad maksavad meile palju raha ja keegi ei aita meid. mina ei ole nende teemad, nendes teemades ekspert. mina ei tea, millist mehhanismi käibemaksu puhul kasutatakse aga ma olen kindel, et nõukogu ja komisjon saavad koostada soovitusi, mida siis liikmesriigid kas järgivad või ei. aga ma arvan, et selline soovitus käibemaksu osas mõjutaks peresid soodsalt. niimoodi tunnustaksime, et pered on olulised, et, et lapsed ja emad on olulised paljud emad äh, soovisid seda, et, et ühiskond oleks teadlik sellest, mida ema teeva, emad teevad ühiskonna heaks. mina ei suuda mingeid lahendusi käibemaksu osas välja pakkuda, seda peavad tegema eksperdid. mis puudutab nüüd tasustamata tööd pere, pere eest hoolitsemisel, siis kõigepealt peaks teadusuuringud seda tööd hindama. seda on tehtud siiamaani mitte väga järjekindlalt äh, mõnes riigis aga me peaksime jõudma sellesse punkti, kus me saame tõesti asju kvantifitseerida, kus me saame öelda, kui äh, palju SKT-s selline töö moodustab, et me teaksime, kui väärtuslik selline töö on. ja siis me saaksime jällegi tunnustada emade poolt tehtud tööd. Eh, naised ütlevad meile, emad ütlevad meile, meid ei tunnustada. me teeme tööd, me teeme väga palju tööd ja, ja meil on mulje, et meid ei tunnustata, inimesed ei ole meile tänulikud ja kui äh, me saaksime nende tööd mõõta, siis me saaksime seda ka tunnustada ja olla neile tänulikud see võimaldaks meil ka välja selgitada, kuidas neid rahaliselt ja praktiliselt toetada. loomulikult me peame vaatama, mida siin üldse teha saab selleks, et emasid ja isasid toetada. tööajast ma üksikasjalikult ei kõnelenud, emad on palunud paindlikku tööaega naised äh, soovivad, et neil oleks rohkem aega oma pere eest hoolitsemiseks. Nad paluvad rohkem aega pere eest hoolitsemiseks, aitäh! aitäh! ja nüüd annan ma sõna siis äh, proua Liibischile. Ähm, mina jätkaksin saksa keeles. ma mul oleks kolm olulisemat äh, seisukohta siin oli äh, Euroopa Komisjoni esindajal mõte viia siis äh, laste baaskindlustus. ma ei saa päris täpselt aru, kuidas te seda mõtlete, aga äh, Saksamaal tõepoolest räägitakse järjest rohkem sellest, et kavatsetakse sisse viia baaskindlustus lastele. viissada eurot lapse kohta on ette nähtud siinjuures võetakse siiski arvesse ka seda, millistes tingimustes laps elab, kui palju raha teenivad vanemad. see tähendab siis seda, et vanemad, kes eh, teenivad rohkem, eh, saavad maksta rohkem. Eh, mõte, mis selle idee taga seisab, on see, et ühiskond peab võtma suurema vastutuse laste kasvatamise eest emade ja isade jaoks tähendab see võib-olla ka suuremat tasakaalustatust põlvkondade vahelises panu, erinevate põlvkondade panuses laste kasvatamisse. ma sooviksin avaldada oma arvamust ka selle suhtes, kuidas võidelda vaesuse vastu mitmesuguste organisatsioonide kaudu. meie organisatsioon osaleb omakorda mitmetes vaesuse vastu võitlevates organisatsioonides. meie eesmärgiks on vaesuskvootide vähendamine ja meie jaoks on oluline ka see, et pöörataks piisavalt tähelepanu naiste vaesuse küsimustele, et tagatakse naistele võrdsed õigused ja võimalused. nüüd siis raha või teenused laste toetamisel siin on ette nähtud teatud miinimumsummad, miinimum väärtused, mis tagavad inimesele väärika toimetuleku. kui näiteks Saksamaal konstitutsioonikohus näeb, et haridus kuulub inimõiguste hulka, siis riik ei saa vastu võtta seadusi, mis on selle vastu me peame looma eh, niisugused struktuurid, mis võimaldavad kõikidel inimestel osa saada haridusest. see tähendab seda, et riik peab tagama inimeste eh, elementaarsed õigused, eksistentsi miinimumi ja mis puudutab lapsi, eh, siis oleme me seisukohal, et vanematele peab jääma õigus valida, milliste meetoditega nad seda teostavad riik peab tagama, et neil oleks võimalused selleks, et neil oleks võimalused oma lapsi arendada ja eraldama selleks ka vastavad toetused. vaesusevastase võitlusega tegelevad organisatsioonid arutavad väga paljude tähtsate küsimuste üle, aga meie jaoks on kõige olulisem just vähendada laste vaesust ja sellega seoses ka naiste vaesust see oleks kõik minu poolt. aitäh nende vastuste eest. Äh, proua äh, Paskaras, teil on sõna. ma tahtsin ühte asja lihtsalt lisada sellele, mida ma ennist teenuste kohta ütlesin. Need teenused ei piirdu ju ainult lastehooltega näiteks üks väga oluline teema on ju ka eluaseme küsimus. Äh, väga paljud sellistest ühe vanemaga peredest elavad sotsiaalmajades, nad peavad elamispinda üürima, see omakorda mõjutab nende elatustaset ja eriti nende last elatustaset. veel üks teenus, mis samuti on väga oluline on aidata üksikemasid, kes otsivad tööd. ma olen kuulnud, et Brüsselis on praegu olemas just uus programm, mis on suunatud üksikemadele, kes siis otsivad ähm, tööd või kutsealast koolitust. Äh, selle programmi raames saavad nad siis viia oma lapse lasteaeda. samuti on äh, veel olemas terve rida selliseid süsteeme nagu näiteks Euroopa vaesusevastane võrgustik. Nemad on selliste teemadega tegelenud, jällegi juurdepääs energiale, eh, suutmatus energiat osta, see jällegi mõjutab ühe vanemaga peresid ja lapsi. asju, mida eh, teenustele juurdepääsu vallas teha saab, on väga palju. meie arvates ei ole küsimus ainult miinimumpalgas, vaid küsimus on tõesti miinimumsissetulekus, nagu mainis ka äh, Taani kolleeg. ma arvan, et äh, statistika on olemas. on olemas äh, eesmärgid vaesuse vähestamiseks aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga Äh, jällegi tegemist on arvuga, mida liikmesriigid võivad oma äh, suva järgi kasutada, sest neid näitajaid, mida saab kasutada, on tegelikult kolm. niisiis, ma arvan, et äh, manööverdamisruumi on. niisiis lõpetuseks Äh, võib pidada seda edusammuks, et meil vähemalt on eesmärk vaesuse vähendamiseks Euroopas. küsimus on selles, kuidas me selle eesmärgi saavutame, aitäh! aitäh äh, selle täiendava seletuse eest. nüüd on siis minul aga aeg anda sõna meie raportöörile proua Materale, kes selle arutelu siis kokku võtab, palun palju tänu, proua juhataja. ja te juba ütlesite, et mina kui raportöör peaksin püüdma leida, millised peaksid olema need konkreetsed meetmed, kuidas toetada üksikvanemaid, üksikemasid me kuulsime siin, et vägagi oluline on siinkohal pöörata tähelepanu ka laste vast-, vaesuse vastu võitlemisele. me peame omavahel kooskõlastama, milliseid meetmeid me tahaksime rakendada, mida tegelikult tuleks teha. ma tänan kõiki, kes arutelus osalesid, ma tänan eksperte, ma tänan kolleege mul on väga hea meel, et äh, siin väljendati nii palju huvitavaid mõtteid. ma kindlasti arvestan nendega raporti koostamisel. minu töö on kindlasti väga konkreetne, ma juba täna õhtul hakkan raportiga tegelema ja ma püüan äh, võtta arvesse kõiki esitatud mõtteid. Äh, ma pööran tähelepanu äh, sellele, kuidas vältida diskrimineerimist, kuidas lahendada neid probleeme heaoluühiskonnas. Äh, oluline on läheneda probleemidele terviklikult me ei tohi unustada äh, töösuhete rolli, sotsiaalset solidaarsust, tööelu ja eraelu ühitamise võimalusi Äh, me peame arvestama sellega, millised probleemid on perekondades, kus on ainult üks palgasaaja. Äh, väga paljud äh, üksikvanemad on suures vaesusohus, samuti me süvenesime täna väga paljudesse teemadesse, me vaatlesime sotsiaalset aspekti, statistika aspekti, me kuulsime äh, seda, et juba aastaid on nende probleemidega tegeletud, informatsiooni on kogutud. meie saadikutena, kes esindavad kahekümne seitsme liikmesriigi elanikke, peame kasutama kõiki, kogu seda materjali ja jõudma välja konkreetsete lahendusteni täna oli kõne all väga palju eh, huvitavaid mõtteid, näiteks mis puudutab lastehoiustruktuure, eh, paindlikumat tööaega, väga eh, palju tähelepanu väärib ka näiteks selline küsimus, kuidas korraldada laste koolivaheaeg, kuidas kaasata isad pärast abielulahutust laste eest hoolitsemisse. see on mitte ainult materiaalne, vaid ka moraali küsimus. siin kõlas täna ka mõte, et elatustase üldiselt langeb üksikvanematel, äh, tihti on nad sotsiaalselt tõrjutud, äh, lastel ei ole tihti võimalik kasutada äh, teenuseid, nagu näiteks käia trennis ja see toob samuti kaasa sotsiaalse tõrjutuse, niisuguseid lapsi, niisuguseid perekondi tuleb rohkem ühiskonda integreerida me räägime alati sellest, et noortel on väga suured võimalused, mina olen aga ka eelarvekomisjoni liige ja ma näen, et me peame investeerima noortesse ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta arengustrateegia raames. samas me peame ka juhtima tähelepanu ka väga paljudele erinevatele takistustele. kahjuks on neid tõepoolest väga palju me puutume nendega kokku iga päev. meie ülesanne on äh, luua konkreetsed strateegiad takistuste võitmiseks. meie äh, naiskomisjonis äh, pöörame sellele väga palju tähelepanu, me tõepoolest tahame anda endast parima ja me püüame oma tööd kujundada võimalikult konkreetselt, meie silme ees on konkreetsed eesmärgid ja me püüame leida ka konkreetseid võimalusi nende eesmärkideni jõudmiseks. lõpetuseks, loomulikult ma oleksin võinud öelda veel väga palju tänase arutelu kohta, aga ma näen, et meie aeg on otsas ja ma ei tahaks äh, ajast üle minna, siis ma äh, soovin äh, veel kord rõhutada, et ma arvestan oma raporti koostamisel täna kõlanud mõtetega. ma tänan kõiki arutelus osalemise eest ning soovin teile kõigile kena õhtut. palju tänu! Ähm, mina sooviksin omakorda tänada proua Mateerat oma lõppsõnas kõneles ta majandustest ja investeeringutest ja tööst eelarvekomisjonis. seega minul tuleb öelda, et kõige olulisem investeering, mida me tulevikku teeme, on investeering lastesse me peame arvestama laste väärikusega ja väärtusega. kõigil lastel peavad olema võrdsed õigused kasvada üles sellises, üles, ühes sellises ühiskonnas, kus kõikide laste väärikust austatakse, kus kõikidel lastel on samad võimalused kasvada ja areneda. see on parim võimalik investeering, mida me saame teha mul on väga hea meel, et me saame tänase arutelu kokku võtta just nimelt selles vaimus me näeme lapsi ja laste võimalusi kui keskset tegurit meie töös. me jätkame koostööd proua Matera ja variraportööridega tulevikus selleks, et meie raport saaks siis nii hea kui võimalik, sest tegemist on tuleviku seisukohalt olulise teemaga. niisiis, me jätkame oma tööd, mul on väga hea meel, et meil oli täna võimalus äh, Äh, vahetada mõtteid ja kogemusi ekspertidega ning ma tahaksin teid äh, südamlikult tänada selle eest, et te täna siia tulite. samuti tahaksin tänada Euroopa Komisjoni esindajat äh, panuse eest meie arutellu. tahaksin tänada proua Mateerat ja kolleege, samuti sekretariaati, kes töötasid väga kõvasti selleks, et see tänane huvitav kuulamine teoks saaks ja äh, esinaine tänab ka tõlke. niisiis, suur aitäh kõigile!